Good morning. Good morning, everybody. We have been uh, tere hommikust, tere hommikust kõigile. mõned formaalsused, enne kui me alustame soojenduseks uue aasta algusel. kõigepealt parimad soovid teile, head uut aastat kõigile, kes siin on, kõike kõige paremat. mul on parimad ootused ja lootused, et teeme aastal kaks tuhat kakskümmend kõik õigesti. seega alustuseks teile kõigile tervitused. ja teiseks. kasutades ära seda neljapäeva hommikust libekomisjoni algust kõigepealt teadaanded ja päevakorra vastuvõtmine. mul on järgmine muudatus päevakorra ettepanekusse punktid kümme ja üksteist, mis puudutavad EKRE-sse ja ETIAS-e äh, aruandekavandite esitamist raportöör Sharon Lenarsi poolt lükatakse edasi. vastuväiteid ei ole, siis muudetud päevakord on vastu võetud. nüüd keeleprofiil tõlge on kõikidesse keeltesse, välja arvatud soome, läti, leedu ja iiri keelde. järgmiseks koordinaatorite soovituste heakskiitmine. esmalt on meil arvamuste raportööride nimetamine. Rob Roos, ECR-i raportöör, mis puudutab tehisintellektiga, robootika ja seotud tehnoloogiate eetiliste küsimuste raamistikku ning sama kolleeg Rob Roos on nimetatud raportööriks ka arvamuse kohta, mis puudutab tehisintellekti. Need soovitused tuleks heaks kiita ning äh, sellega jõuame delegeeritud ja rakendusaktide väljakuulutamise juurde. Te teate, et kuueteistkümnendal detsembril sai parlament neli komisjoni rakendusakti kavandit. otsus, millega muudetakse komisjoni rakendusotsust, mis käsitleb äh, tugidokumente, mis esitatakse lühiajaliste viisade jaoks Marokos sellel äh, rakendusakt, mis puudutab äh, viisade andmist välispiiridel meresõitjatele ning äh, seejärel rakendusotsus, mis puudutab tegevusjuhiseid viisakleebiste täitmiseks ja lisamiseks. ning meil on ka rakendusotsus, mis puudutab nõudeid ja praktilisi korraldusi jagatud biomeetrilise tuvastussüsteemi toimimise jälgimiseks Nende otsuste saamine on teatavaks tehtud libekomisjoni liikmetele ning tähtaeg vastuväidete esitamiseks oli kuuendal jaanuaril kell kaksteist ja ühtegi vastuväidet ei esitatud. siis on meil kolm rakendusakti ettepanekut, tehnilised reeglid, mis puudutab Euroopa Liidu infosüsteeme, seejärel tehniliste protseduuride rakendusotsus ESB jaoks ning ka nende rakendusaktide vastuvõtmine äh, teie komisjoni liikmetele ja vastuväiteid ei saadud. kinnitame ka koosolekut ning siis on äh, vaja heaks kiita koordinaatorite soovitus, mis puudutab eeskirja kakssada neliteist ning koordinaatorite tagasiside märkuseid ning äh, see on kättesaadav kohtumise dokumentides, mis on laiali saadetud libekomisjoni liikmetele. pärast kõiki neid teadaandeid oleme valmis alustama meie päevakorraga. ning äh, sellega jõuame päevakorrapunkti neli juurde ja ka punkti viis juurde toimub ühine arutelu Euroopa Liidu ning Montenegro vahelise kokkuleppe sõlmimine, mis puudutab Euroopa piiri- ja rannikuvalve tegevust Montenegrost ning sama leping Euroopa Liidu ja Serbia vahel. mis puudutab samuti siis tööd Serbia ning Euroopa Ranniku- ja Piirivalveameti vahel. raportöör mõlema dokumendi jaoks on Bettina Vallet ning annangi talle sõna tutvustada oma tööd ning seejärel kuulame variraportööridelt. proua Vallet, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, ka selle sissejuhatuse eest. nüüd peale neid ähm, vajalikke nõukogu otsuseid äh, on olemas ähm, Serbia-Montenegro äh, allkirjad, siis me saame jätkata töödega mõlemad staatus puudutavad kokkulepped annavad aluse selleks, et ühiseid tegevusi, mida Piiri- ja Rannikuvalveamet ehk siis Frontex ähm, Montenegros ja Serbias teevad, saavad aset leida. aga siin on vaja ka Euroopa Parlamendi poolset heakskiitu. nagu te teate, siis staatuse kokkulepete läbirääkimised leiavad aset siis Nõukogu ja Lääne-Balkani riikide vahel aset juba aastast kaks tuhat kuusteist ning juba enne mandaadi muutmist ähm, aastal kaks tuhat üheksateist Frontexi puhul ähm, lõpetati siis need läbirääkimised. ja juba kaks tuhat kuusteist aasta määruses oli ette nähtud, äh, et Frontex saab tegutseda operatiiv-. seal liidus, siis ähm, selline kokkuleppe staatus ähm, on ainsaks aluseks, äh, kuidas Euroopa Liidu ametitele tegutsemiseks kolmandates riikides anda aluse, see on äärmiselt oluline, sellepärast et ähm, Euroopa Liidus meil on olemas õigusriigi põhimõtted, millest me peame kinni pidama, selline kohustus on meil olemas ja see kohaldub ka kõikidele meie ametitele Äh, ja nad peavad vastavalt äh, oma tegevuses nendest ka järgima. nüüd, äh, mis puudutab selliseid formaalseid põhiõigustel puudutavaid kokkuleppeid, siis see asendab ajutised kokkulepped ja siia on oluline, et me saaksime ka demokraatliku kontrolli tegevuse üle läbi viia. mis puudutab nüüd Serbia-Montenegro kokkulepet, siis äh, see puudutab eelkõige just äh, tsiviil- ja kriminaalõiguslikku vastutust ja samuti ähm, ametiliikmete äh, tegevust reguleerib see ja eriti oluline on siin artikkel üheksa. nimelt selles artiklis räägitakse põhiõigustest kinnipidamisest nimelt ähm, rühma liikmed peavad austama põhiõigusi ja vabadusi, sealhulgas juurdepääsu varjupaigamenetlusele, inimväärikust, piinamise ning ebainimliku alandava kohtlemise keeldu, õigust vabadusele, tagasisaatmise lubamatust ja kollektiivse väljasaatmise keeldu, lapse õigusi ning õigust era- ja perekonnaelule selle artikliga tagatakse ka mittediskrimineerimise põhimõtte austamine. nüüd põhiõigused on väga oluline eh, ja tundlik teema, millega eh, meie arvates eh, amet, millele amet peab kõige rohkem tähelepanu pöörama, sellepärast et ametnikud, kes töötavad Euroopa Liidu nimel, peavad põhiõigustest kinni pidama. ja seetõttu juba koolitusel ja ametnike ettevalmistamisel tuleb sellele teemale väga palju äh, tähelepanu pöörata ning samuti tuleb tegeleda vastavate kaebustega, mis puudutab õiguste äh, kaeb-, põhiõiguste äh, rikkumist. oluline on see, et komisjon enne läbirääkimiste alustamist teeks asjaomase kolmanda riigi põhiõiguste hindamise ning edastaks selle hindamise tulemused kohe ka Euroopa Parlamendile selli-, tänu sellele saaks äh, siis Euroopa Parlament ka kontrollida ameti äh, tegevust, meil on vaja selleks täielikku läbipaistvust ja seetõttu ma paluksin, et komisjon ja amet äh, edastaksid meile ka vastava aruande oma tegevuste kohta konkreetsetes ähm, liikmesriikides ning vastavalt olemasolevatele õigusaktidele on olemas ka ähm, kohustus vastavad aastaaruanded koostada ametitegevuse kohta ja mis puudutab siis erinevate staatuskokkulepete sisu, siis me näeme, et ähm, sisu on äh, suhteliselt ähm, erinev ja see puudutab eelkõige just meeskonnaliikmete eriõigusi kolmandates riikides tegutsemise kohta ja siin on sõnastus erinev, samuti on erinevusi mittediskrimineerimise sättest kinnipidamise osas ja see võib tekitada ähm, arusaamatusi ja mitmeti tõlgendavusi ja õiguslikku ebakindlust. seetõttu on oluline, et, et sellised staatuse kokkulepped oleksid kooskõlas ka komisjoni vastava standardkokkuleppega äh, ja Äh, lühidalt siis ka ajakava kohta, mis puudutab muudatusettepanekuid, siis äh, kakskümmend üks jaanuar on ähm, tähtaeg, arvatavasti komisjon on, äh, komisjonis on kakskümmend kaheksa jaanuar ja hääletus äh, täiskogus on ette nähtud märtsikuuks ja ma tänaksin ka teiste fraktsioonide esindajaid koostöö eest ja ootan viljakat koostööd, aitäh! Vielen Dank proua Voolas. suur aitäh, proua Voolas ja nüüd äh, kuulame variraportööridelt. esimene variraportöör proua Metsola EPP fraktsioonist. suur aitäh, esimees, head uut aastat ka teile ning äh, suur aitäh Medina Valale tema töö eest, nende soovituste, ettepanekute eest, mis puudutavad äh, lepingute sõlmimist ähm, Montenegro ja Serbiaga, mis käsitlevad Euroopa piiri- ja rannikuvalve tegevust nende riikide territooriumil. see ei ole esimene staatus käsitlev kokkulepe, millele parlament oma soovituse annab. Need kokkulepped moodustavad lahutamatu osa õiguslikult siduvast raamistikust ametite töös, kus meeskonnaliikmed, kellel on täidesaatev võim, lähetatakse Need staatuselepingud on äh, rangelt võttes äh, ette nähtud esimese määruse, kahe tuhande kuueteistkümnenda määruse alusel, mis nüüd on asendatud kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta määrusega, äh, mida mina raportöörina jälgisin. Need uuendatud sätted ranniku- ja piirivalve määruses võiksid olla kajastatud ka nendes staatust käsitlevates kokkulepetes, aitäh hey,! From... aitäh ja nüüd Renew fraktsiooni äh, poolt on variraportööriks Michel Šmeke. aitäh, esimees, suur aitäh ka raportöörile tema töö eest. teen väga lühidalt. Renew fraktsiooni nimel on meil hea meel toetada seda raportit ning anda oma nõusolek Äh, sellele, et parlament annab nõusoleku nendele lepingutele. meie fraktsioon on pikaajaliselt äh, toetanud äh, Frontexit ning oleme toetanud seda, et oleks õiguslikult siduv raamistik, mis kaitseb põhiõigusi ning mis tagab ka Frontexi tegevuste läbipaistvuse ning vastutuse võtmise kolmandates riikides tegutsemisel ning see on väga teretulnud. lisaks erinevatele probleemidele, mida raportöör juba mainis, on mõningad väikesed probleemid nendes äh, kokkulepetes äh, Serbia ja Montenegroga. keelekasutuses on olulisi erinevusi, nagu tähelepanu juhiti äh, teemades, mis puudutavad kriminaalvastutust, ametite töötajad, juhul kui ametite töötajad on tunnistajad kohtuistungitel või uurimistes Serbias või Montenegros, kahe lepingu vahel on erinevused, mis on kummaline ning see peaks tulevikulepingutes olema ühtlustatud on üks probleem, mis äh, väärib esiletõstmist. väga hea, et on äh, diskrimineerimisvastased sätted ja inimõiguste sätted, mis on selgelt kirjas, mida võiks aga tavaliselt oodata sellise teksti puhul, on selgesõnaline viide kas Euroopa või rahvusvahelisele inimõiguste äh, lepingule, näiteks Euroopa Liidu puhul inimõiguste hartale või loomulikult Euroopa Inimõiguste Konventsioonile või mõnele ÜRO lepingule. seda seal ei ole. sõnastus on iseenesest hea, see on võetud inimõiguste hartast üle, aga õigusliku kindluse tagamiseks oleks parem, kui need viited oleksid selgesõnaliselt tekstis olemas. aga nagu öeldud, siis need on väikesed probleemid ning üleüldiselt tervitame seda kokkulepet, raportit ning hääletame selle poolt, aitäh! hästi, aitäh! nüüd Roheliste poolt äh, variraportöör Romeo Franch. kahjuks äh, variraportööri täna äh, siin ei ole, aga võin Roheliste nimel öelda, me toetame raportööri seisukohta läbipaistvuse teemal ning seda, et meil on vaja äh, ühtlustatud sätteid ja loomulikult peaks olema selge, et Frontex tegutseb Euroopa Liidu äh, territooriumist väljas, äh, kuid sellisel juhul kohaldub talle endiselt harta ning Euroopa Liidu seadused. ja ma olen nõus, et sellele peaks olema selge viide, küll aga avaldaksin tänu raportöörile ja saame seda toetada, aitäh! Thank you for ECR. aitäh ja ECR-i nimel on variraportöör Stanislav Plutšenski. kas ta on siin? ei ole. kas härra Progatšiini sooviks sõna võtta? Äh, võin öelda lihtsalt, et variraportööri pole siin, aga meie toetame raportööri, seega meie jaoks on kõik hästi. Thank you! aitäh! ja kuidas on Silva Regoga kuue eest? teda ei ole siin, siis äh, saab sõna tema kolleeg proua Björk. ma pole teemat lähedalt jälginud, aga äh, kuue fraktsioon ei ole toetanud äh, Frontexi ja piiri ja rannikuvalve tegevust kolmandates riikides. arvestades seda seisukohta, meie arvates ei ole piisavad kaitsemeetmed kehtestatud ning on ning äh, me näeme väga olulisi rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse rikkumisi nende tegevuses, aitäh. nüüd võib-olla kuulaksime ära ka komisjoni, härra Oliver Seifer, komisjon on meil täna esindatud ja võib-olla ütlete oma sõna sekka, jah aitäh, tere hommikust ja head uut aastat kõigile! nagu te teate, siis äh, kahe tuhande viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda aasta rändekriisi äh, ajal oli Lääne-Balkani piirkond üks peamisi transiidipiirkondi ning sel ajal ei olnud Frontexil õiguslikku mandaati tegutseda kolmandates riikides seetõttu tegi komisjon ettepaneku ning ka seadusandjad nõustusid kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, piirielaniku valvemääruses anda Frontexile võimalus lähetada Euroopa äh, piiri- ja rannikuvalve meeskondi kolmandate riikide territooriumile. kuid loomulikult äh, äh, kohaldub sellel alati leping kolmandate riikidega, see on eeltingimuseks äh, ning eeltingimuseks on ka selline staatust käsitlev leping nagu raportöör mainis, siis äh, pidasime läbirääkimisi juba enne jõustumist äh, kõigi viie Lääne-Balkani riigiga, enne kui jõustus uus piiri- ja rannikuvalve määrus. meie eesmärk oleks, et kõik need viis lepingut, mis tuginevad kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta määrusele, äh, jõustuksid nii, et meeskonnad lähetatakse juba enne selle aasta lõppu. ma ei tea, kas see on võimalik, sest et loomulikult see sõltub sellest, kuidas me kõigi viie Lääne-Balkani riigiga protsessiga edasi liigume. meie jaoks oli oluline jälg, järgida staatust käsitleva lepingu mudelit nii suures ulatuses, kui see on võimalik kuid läbirääkimised kõigi nende riikidega äh, arenesid äh, erineva dünaamikaga. olukorrad nendes riikides on osaliselt erinevad ning neil on ka erinevad huvid. sellegipoolest ma arvan, et komisjoni poolt õnnestus meil äh, hoida horisontaalset lähenemist põhielementide osas, see puudutab Euroopa ranniku- ja piirivalvemeeskondade lähetamist äh, euro-, ainult äh, Euroopa Liidu välispiiridel, äh, mis on sätestatud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta määruses ja mis on nüüd uues määruses erinev. piiri- ja rannikuvalvemeeskonna pädevus on sama kõikides lepingutes, eeskirjad kahjude hüvitamiseks on ühesugused kõikides lepingutes ning lisaks on meil sätted ka põhiõiguste kohta olemas kõikides lepingutes nüüd, mis puudutab põhiõigusi, siis äh, mainiti, et meil on väga väike erinevus siin. näiteks Serbia lepingus ühest küljest äh, Serbia ei soovinud, et oleks äh, viide soolisele identifitseerimisele, sellepärast et Serbia seaduses on see tundmatu mõiste. ning teisalt, nagu ka variraportöörid tähelepanu juhtisid, siis Frontexi ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve meeskondadele äh, kohalduvad täiel määral Euroopa Liidu seadused. seega peavad nad täitma äh, varjupaiga kvalifikatsiooni direktiivi artiklit kümme, mis selgesõnaliselt viitab äh, soolise identifitseerimise küsimusele varjupaigamenetluses mis puudutab viidet et põhiõigustele ja rahvusvahelise õig-, rahvusvahelisele õigusele selles küsimuses, meie arvates seda, selle katab ära artikkel kaksteist, mis mainib teisi rahvusvahelisi kohustusi. siin on rõhutatud, et kõik ra-, muud rahvusvahelised kohustused, mis kehtivad nende Lääne-Balkani riikide jaoks, näiteks äh, Euroopa Inimõiguste Konventsioon, ka loomulikult täiel määral kohalduvad vaatan, kas on veel midagi. see lähenemine, mida me soovime kasutada, on suunatud sellele, et kõik viis lepingut äh, hakkaksid kehtima selle aasta lõpuks. me oleme loomulikult raportööriga täiesti nõus, et kui meil on ühtne lähenemine ja täpselt nii, nagu te rõhutasite, et on tagatud äh, ühtlustatud lähenemine siis me võtaksime arvesse ka uut Euroopa piiri ja rannikuvalve määrust, mis jõustus detsembris. ning siis nii-öelda muudaksime neid äh, viit lepingut äh, ühtsel viisil. loomulikult on vaja äh, täiendavalt ühtlustada ja mm, kaotada ära need väikesed erinevused mulle tundub, et need olid peamised probleemid, mida mainiti üks variraportöör mainis ka tunnistajate küsimust. rõhutaksin siinkohal, et mis puudutab tunnistajaid, siis see üks muudatus, mille me oleme sisse viinud, on see, et Lääne-Balkani riigid soovisid, et neil oleks võimalik üle kuulata tunnistajaid rahvusvahelistes menetlustes kuid äh, ühte staatust käsitlevat kokkulepet on siin järgitud ja täiendav element on sisse toodud ühes lepingus, aga meie meelest see ei ole väga suur erinevus. see oli selle Lääne-Balkani riigi jaoks väga oluline küsimus ning seetõttu see seal sees ka on. loodetavasti olen siiani vastanud kõikidele küsimustele, mis esitati, aitäh. ja nüüd uuesti raportöörile sõna suur tänu variraportööri eh, poolsete sisendite pool eest ja suur tänu ka komisjonile lisaselgituste eest ja mina sooviksin eh, rõhutada veel seda, et ma sooviksin, et eh, ameti ja nende riikide ühistegevus vastavalt kokkulepitule toob endaga kaasa suurema kindluse, aga teisalt ka põhiõigustest kinnipidamise, ükskõik, kas tegu on nüüd Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja et see edendab ka inimõigustest kinnipidamist meie piiridel, sellepärast et äh, siin ei tohi olla ka kas nii või teisiti, vaid ähm, tuleb ikkagi kinni pidada üheselt äh, meie õigustest. ja siin on tegu meie lähinaabritega, tegu on ähm, tõhustatud koostööga ja see tähendab ka usaldust ja vastutust ning ähm, siin tuleb arvestada ka äh, Lääne-Balkani riikide äh, Euroopa Liiduga liitumise perspektiiviga ja seetõttu äh, põhiõigustest ja inimõigustest kinnipidamise edendamine, see mm, toob kasu meile mõlemile, aitäh teile! okei okay.. hästi, suur aitäh selle eest, see on selle teemaga kõik ning me jõuame päevakorra järgmise punkti juurde, milleks on punkt number kuus. küsimus kirjaliku vastuse jaoks komisjonile kaheksateistkümnendast septembrist kaks tuhat üheksateist, mis puudutab Schengeni infosüsteemi ebaseaduslikku kasutamist Ühendkuningriigi ametiasutuste poolt ja Renew, see on esitatud Renew fraktsiooni poolt ja nüüd kuulame ära komisjoni ettekande see on meile murettekitav küsimus, mida oleme mitu korda arutanud. küsimuse sisuks on see, et Renew fraktsiooni liikmed on septembrikuus esitanud küsimuse, kuid kirjalikku vastust siiani ei ole saadud, seda ei saadud kuuenädalase tähtaja jooksul, mis on sätestatud artiklis kolm meie kodukorras, reeglis sada kolmkümmend kaheksa tegelikult. kuna me ei ole saanud kirjalikku vastust, siis on komisjon kohustatud vastama ja informatsiooni andma suuliselt ning nüüd anname sõna härra Mark Solmonile. ta on, ta on komisjoni piirirände ja julgeolekuüksuse infosüsteemide juht ning anname sõna ka Verl Klerhotile. saan aru, et komisjon on valmis meile suuliselt informatsiooni andma. ning siis on võimalik ka küsimuse esitanud liikmetel avaldada oma arvamust ning ka ülejäänud liikmed saavad mõtteid avaldada. aga kuna selle punkti jaoks on ette nähtud kolmkümmend minutit, siis ma teen ettepaneku, et katsuge igas sõnavõtus piirduda mõistliku ajaga. soovituslikult kaks minutit liikmetele, kes soovivad sõna võtta, aga kuulame kõigepealt ära komisjoni, kes esitab meile suuliselt informatsiooni, mida oleme palunud äh, libe komisjoni liikmetena. komisjonil on sõna, palun Thank you, chair, good morning. aitäh, esimees ja tere hommikust kõigile. mis puudutab viivitust kirjalikule küsimusele vastamisel, siis komisjon siiralt vabandab äh, vastuse viibimise eest sellele olulisele ja tundlikule küsimusele. võin teile kinnitada, et president von der Leyen on palunud kõigil kolleegiumi liikmetel pöörata olulist tähelepanu kirjalikele küsimustele vastamisel. võin teile teada anda, et kirjalikule küsimusele äh, vastamise protsess on alanud ning vastus tuleb üsna pea. mis puudutab nüüd küsimust ennast ja hindamisprotsessi, siis esmalt tahaksin öelda, et komisjonil ei ole õigust kommenteerida Schengeni hindamisraportit. sellest tulenevalt ei saa ma rääkida raporti sisust, küll aga võin teile rääkida menetluslikest sammudest, mis on võetud selle toimiku osas. nagu te teate, siis Schengeni hindamiskülaskäik Ühendkuningriiki toimus novembrikuus kaks tuhat seitseteist komisjon võttis vastu komisjoni piiratud Schengeni hindamisraporti kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta mais ning edastas selle parlamendile ning nõukogule. kuueteistkümnendal mail kaks tuhat kaheksateist tutvustas komisjon hindamise peamisi tulemusi Euroopa Parlamendi Schengeni järelevalve töörühmale nõukogu Schengeni hindamistöörühm arutas seda raportit oma üheksateistkümnenda juuni kohtumisel kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. Nad arutasid ka ka kahte võimalust järeltegevusteks. esimene võimalus oli järeldada, et võttes arvesse äh, olukorra tõsidust, ei ole võimalik äh, kasutada mingisuguseid äh, parandusmeetmeid teine võimalus oli teha komisjonile ettepanek äh, anda soovitusi, mis annaks Ühendkuningriigile võimaluse koostada tegevuskava. nõukogu otsustas mitte ühendada Ühendkuningriiki lahtisüsteemist ning anda Ühendkuningriigile võimalus pakkuda välja tegevuskava oluliste tegevuste jaoks. komisjon siiski peatas ajutiselt hindamisprotsessi, võttes arvesse käimasolevaid Brexiti läbirääkimisi ning äh, talituspidevuse kava ja ettevalmistusi lepingute lahkumise olukorraks. komisjon otsustas jätkata hindamisprotsessi ning võtta vastu soovitused ja seda seetõttu, et Ühendkuningriik kasutab seda süsteemi üleminekuperioodi jooksul. vähemalt kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembri lõpuni, kuid seda üleminekuperioodi võib pikendada ühe või kahe aasta võrra. okei okay., if that is the commission statement, I open the floor. aitäh komisjonile avalduse eest ja nüüd on kas te tahate esitada võib-olla täiendavat küsimust või olete rahul? paistab, et ei ole täiendavat küsimust. siis kuulame ära, mida on öelda fraktsioonidel. Renew fraktsioon esitas selle küsimuse esialgselt ja teen ettepaneku, et ähm, küsimuse esitas ähm, viisteist, kuusteist inimest, proua Infelt, ehk olete teie valmis Renew fraktsiooni esindama? palun. jah esimees, kõigepealt üks väikene parandus komisjonile, kes äh, viitas äh, viibinud vastusele, tegelikult ei, vastust ei tulnud, see, mitte mingisugust vastust me ei saanud, tegemist ei olnud lihtsalt hilinenud vastusega. komisjoni vastus pisut üllatab mind, äh, see suuline vastus. kõigepealt ütlete, et ei taha kommenteerida konfidentsiaalset dokumenti, see dokument on täiesti avalik ja ma soovitan kõigil meie komisjoni liikmetel selle komisjoni, selle dokumendiga tutvuda. see on šokeeriv lugemine. igal leheküljel viidatakse väga tõsistele puudujääkidele äh, sissi rakendamises. ning pidage meeles, kallid sõbrad, tegemist on riigiga, mis ei ole Schengeni liige, sellepärast et see riik ei taha olla Schengeni liige, see ei taha olla Euroopa Liidu liige enam. aga sellegipoolest me oma südamelahkusest oleme andnud neile juurdepääsu Schengeni infosüsteemile ja nemad käituvad nagu mingisugused kauboid metsikus läänes. ainult niiviisi saab seda kirjeldada. vaatasin selle raporti uuesti läbi, tõesti rabav, jalust rabav. ja see, et tehakse ebaseaduslikke koopiaid, sellepärast äh, meedia seal tähelepanu sellele asjale sattuski, on äh, rabav väga tõsised, väga tõsised puudujäägid, nagu äh, hindamismeeskond seda nimetab, mina rikuksin, minagi nimetaksin seda küll kuritarvitamiseks, süsteemi juurdepääsuõiguse tahtlikuks kuritarvitamiseks ja üks kõige iroonilisemaid asjaolusid seejuures on see, et vastastikusest äh, pole mingisugust juttugi. meie anname Ühendkuningriigile juurdepääsu süsteemile, mida nad ei taha Nad ei taha selle liikmed olla ametlikult, tõenäoliselt eeldades, et see aitab kaasa meie julgeolekule, sellepärast et nemad teevad meiega koostööd õiguskaitse valdkonnas ning terrorismivastase võitluse valdkonnas ja mis iganes veel. aga nad ei tee seda minu reaktsioon on järgmine, te annate mulle, meile kaks varianti, kas äh, anname Ühendkuningriigile aega plaan äh, välja töötada, et kuidagi olukorda parandada või siis neid äh, sissist äh, välja lülitada. no mina tean küll, kohe välja lülitada, tänasest alates. kas pole nii, et kui keegi käitub kuritegelikult, siis pannakse nad trellide taha, me ei ütle, jaa, me anname teile aega, et enda tegevust parandada ja teha plaani selle, selle kohta, kuidas te kavatsete olukorda parandada. kui te rikute seadust, trellide taha, punkt. ja olgem ka enese suhtes kriitilised, kallid kolleegid. ausalt mina ei ole sellega küll kunagi tegelenud, aga meie kojal on Schengeni järelevalvekomitee. kuidas on üldse võimalik, et see ei ole kunagi varem päevavalgele tulnud? ja kui nii toimib Ühendkuningriik ja kui niiviisi komisjon kohtleb Ühendkuningriiki, siis milliseid teisi rikkumisi on näiteks teises, teistes riikides toime pandud. tõesti, see šokeerib mind. lõpetuseks võin öelda, et komisjon ei ole meid teavitanud nagu kord ja kohus. komisjon keeldub oma vastutust kandmast nagu kord ja kohus. komisjon ei taha tagada selle süsteemi terviklikkust ning julgeolekut siin ma tsiteerin seda aruannet, ühesõnaga komisjon ei täida oma kohust kodanike ees. teiseks, Ühendkuningriik täiesti selgelt, kuidas seda nüüd viisakalt öeldagi, Ühendkuningriik ei hooli mitte üh-, üks raas oma kohustustest ning sellegipoolest on neil juurdepääs siis süsteemile ja kolmandaks, meie koda ei ole samuti piisavalt kriitiliselt tegutsenud. ja neljandaks, nüüd alustame läbirääkimisi õige pea Ühendkuningriigiga tulevaste suhete üle ja kui nii, kui niiviisi komisjon suhtub praegustesse suhetesse Ühendkuningriigiga, siis, siis kui Ühendkuningriik on veel liige Euroopa Liidus ning Euroopa Kohus peaks teostama ka oma järelevalvet nende üle, siis mida võib oodata tulevastest juhetest? minu jaoks on küsimus selge, mitte mingisugust juurdepääsu nendele siis infosüsteemile. kui me niiviisi saame usaldada oma läbirääkimiste partnerit, kui nende usaldusväärsus jääb, on nii Äh, napp, siis äh, no teate, sellistel tingimustel me nendega küll koostööd teha ei saa. aitäh. suur tänu, proua Intvelt. proua Tali soovis sõna, palun, proua Tali. Thank you, sorry, didn't. suur tänu äh, ma ei eeldanud, et see sõnavõtt nii kiiresti peaks tulema, olen täielikult nõus kirjaliku küsimusega, olen äärmiselt pettunud äh, ka komisjoni suulises vastuses, ma leian, et üksikasjalik äh, uurimine tuleb toime panna, lähtuvalt sellest, mida me siiani kuulsime, ei ole mitte mingisugust põhjust arvata, et nii see läheb. see uurimine peab äh, hõlmama seda, kes äh, sai juurdepääsu, äh, äh, milline oli käsuahel, millistel Briti riigiametitel on koopiad, millistel eraettevõtetel on koopiad ja millistel kolmandatel riikidel on mingisuguseid andmeid käsutuses. selle tagajärjed on äärmiselt tõsiselt, kirjalik küsimus viitab kommentaaridele eelmise voliniku kingi kohta praktiliste sammude kohta, mida Ühendkuningriigiga peaks koos toime panema. aga ka teistel väl-, riikidel olevat väljakutseid selles valdkonnas, ütleb äh, volinik. ma tahaks teada, milliste liikmesriikidega on tegemist ja komisjon peab täieliku avalikustamise nimel äh, korraldama ülevaate sellest, kui vilets see asjade seis nende andmebaaside kaitsega ja äh, turvalisusega on. äärmiselt irooniline olukord on see, et see ähm, tugineb äh, meediaväljaandele tehtud lekke info äh, ja, ja meie järelevalve rühmal ei ole in informatsiooni kogu selle asja kohta. Julian Kingi kommentaar olevat sellele artiklile, et tegemist on konfidentsiaalsete läbirääkimistega in-, liikmesriikidega ja nüüd, kui on möödunud mitmed aastad, siis peab ütlema, et ei ole mingisugust konfidentsiaalsust, see sisedokument on äh, väga laialt levinud juba, see tuleks täielikult avalikuks muuta, seda ei tuleks konfidentsiaalsele kohelda, sellepärast et see ei ole konfidentsiaalne. ning me peame tegelikult aru saama, mis selle käsuahelaga juhtus seoses infolekkega. inimestel peab olema juurdekääs õiguskaitsevahenditele ja kui meil ei ole täielikku informatsiooni, siis ei ole see võimalik lihtsalt. ja teine asi, millega ma tahan, et tegeletaks, oleks see, et Ameerika Ühendriikides liikmesriikide ametivõimud soovivad samuti juurdepääsu nendele andmetele, kasutades oma pilveakti ja patriootide akti. Ameerika Ühendriikide ettevõtted peavad siis neile andmeid üle andma vajadusel Ühendkuningriigi siseministeerium väidab, et see ei ole võimalik, sellepärast et Ühendkuningriigi siseministeeriumil on riistvara ja intellektuaalomandi õigused kui komisjonil selle kohta mitte midagi öelda ei ole, siis äh, on see rabav. Ühendkuningriigi siseministeerium, äh, kellel on intellektuaalomandi õigused varastatud, turvatud andmebaasi andmete üle, kus on äh, isikuandmed isi, eraisikute kohta riikides, mis muutub Euroopa Liidu jaoks kolmandaks riigiks. proua Tali, võtke palun otsad kokku. komisjon peab öö, selle asjaga tegelema ja nõukogu samuti. ma tahan teada, kas komisjon anna ähm, ähm, kuidagi ähm, reageerinud sellele intellektuaalomandi õiguse väitele ja milliseid äh, samme on võetud selleks, et äh, Ühendkuningriigi ametivõimud annaksid üle äh, kogu selle varastatud info ja milliseid samme on tehtud selleks, et neid andmeid lukustada ja väi-, hoida ära seda, et seda, neid veelgi levitatakse. suulises vastuses ei olnud mitte midagi sellest ja see on väga oluline info. suur tänu proua Sippel, teil on sõna, jah, aga ma palun, et te peaksite aega silmas, muidu meil on teiste päevakorrapunktidega pärast raskusi. palun, teil on nüüd sõna, proua Sippel. suur tänu, alustan üldise kommentaariga, ma arvan, et tegemist on jällegi suurepärase näitega sellest, kuidas ähm, nii komisjon kui ka Euroopa Parlament ei peaks keskenduma ainult äh, uute õigusaktide väljatöötamisele, vaid palju rohkem tuleks aega suunata meie praeguste õigusaktide rakendamise järelevalvele, sellepärast et seal on tõsiseid lünki. teiseks toonitaksin seda äh, sama, mida ütles Sofi Intfeld, sekundeeriksin Sofile ning pöörduksin tagasi kahe asjaolu juurde, mida Sofi mainis äh, ning kordaksin tema küsimusi komisjonile. mis on selle üldised tagajärjed? ei piisa sellest, kui te ütlete, jaa, siin on veel mõned teisedki lahtised küsimused teiste liikmesriikidega seoses. mida see praktikas tähendab? mida me teeme selleks, et olukorda praegusel hetkel parandada ning kanda hoolt selle eest, et kõike nagu kord ja kohus rakendatakse? ja juba praegu tahaksin ma nõuda teilt, et komisjon tagasi tuleks selle küsimusega meie ette ning meie kodanikuvabaduste komisjonile teeks ülevaate nendest tagajärgedest ning komisjoni avastustest seoses uurimisprotsessiga. siis äh, samuti tulevased suhted Ühendkuningriigiga. väga paljud inimesed on öelnud, et väga ta-, tähtis on, et meil oleksid tihedad suhted Ühendkuningriigiga julgeoleku valdkonnas. mida see tähendab, äh, kui andmeid ebaseaduslikult kasutatakse? ja võib-olla ei ole need asjad niiviisi ainult äh, selles valdkonnas võtame ka Schengeni andmebaasist, ei, ei piisa, võib-olla on probleeme ka teiste andmebaaside kasutamisega ja sellega tuleb kindlasti arvestada, kui me räägime edasistest suhetest Ühendkuningriigiga. aitäh! Kõlab Raie, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja! tõsi, Ühendkuningriik on kasutanud liigselt politsei andmebaasi, osaliselt ebaseaduslikult, aga osaliselt on seda tehtud ka ebapiisavalt, seda tuleks samuti äh, välja tuua. tegemist ei ole mitte ainult äh, isikuandmete puutumatuse õiguse rikkumisega, vaid äh, küsimärgi all on siin ka meie julgeolek, Ühendkuningriik ei sünkroniseeri andmeid selle süsteemiga ja kahtlusalused inimesed saavad Ühendkuningriigi kaudu äh, põgeneda nii-öelda ja sellega seatakse ohtu meie julgeolek, nad manipuleerivad sissekandeid selles süsteemis ja muudavad seda, mida politseiorganid on palunud neil teha ja sellega kaasnevad tõsised ohud meie ühisele julgeolekule ja seetõttu tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kõigepealt, kui me viivitame nendele küsimustele vastamisega, siis see ei ole vastuvõetav, sellega rikutakse parlamendi õigusi ning teiseks, kui täna ei vastata meile suuliselt, siis see samuti ei ole vastuvõetav. on täiesti selge, et ähm, komisjonil on oma kohustus vastata küsimustele Need dokumendid ei peaks olema sa-, salastatud, sellepärast et nendega paljastatakse Euroopa Liidu õigusrikkumisi äh, ning äh, neid äh, ei tohiks hoida salastatuna järelevalve töörühma eest. nagu Sofi Intvelt juba ütles, me peaksime peatama Ühendkuningriigi juurdepääsu sellele andmebaasile. me ei tohi olla nõus sellega, et uute suhete puhul Ühendkuningriik neid süsteeme edasi kasutaks. ja kui te ei saa vastata konfide-, raporti konfidentsiaalsuse tõttu meie küsimustele, kas saaksime siis korraldada sellise suletud uste taga kuulamise, mille käigus me loome raamistiku, kust te saate vastata meie küsimustele, andke meile siis teada, mida teil on vaja, millistel tingimustel olete te valmis vastama meie küsimustele, siis saame need tingimused täita ning tekitada arvamuste vahetuseks sobiva olukorra, sellepärast et me ei saa lubada seda, et te lihtsalt loobute vastamast ja sõnavõttude lõpuks äh, proua saab sõna veel proua Intvelt, äh, aga ja siis äh, saab ka Euroopa Komisjon omalt poolt sõna sekka öelda, palun, proua Intvelt. tegelikult mul ei ole eriti palju enam midagi lisada. võib-olla lihtsalt täiendav küsimus komisjonile sellepärast et need äh, rikkumised, äh, neid tuvastati juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. ja komisjon kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tuleb taas meie ette ning tõdeb, et neid, äh, nende rikkumistega ei ole üldse tegeletud, siis miks, miks komisjon kohe ei otsustanud Ühendkuningriiki sissist välja lülitada? miks? me ei saanud isegi julgeoleku kasu sellest. miks Euroopa Komisjon äh, andis neile endiselt juurdepääsu, kui nad ei soovinud äh, seda teha, ei tahtnud tegeleda nende rikkumistega, ma ei saaks öelda, et tegemist on puudujääkidega, tegemist oli tahtlike rikkumistega. miks komisjon otsustas siis äh, edasi võimaldada neile juurdepääsu? ja komisjoni poolt palun. kas soovite sõna? suur tänu, proua esimees, suur tänu nende küsimuste eest. kõigepealt, mis puudutab mõningaid äh, väiteid siin, ma juhiksin tähelepanu, et Euroopa Liidu äh, artikkel kaks, kus äh, tegemist on järelevalvega, selles ei, vabandust, artikkel ajalehes EU e Observer ei äh, sisalda kogu äh, seda raportit äh, ja mis puudutab andmete üleandmist Ameerika Ühendriikidega, siis meil on sisse õigusakt, mille sätet tuleb jälgida ka konfidentsiaalsuse, julgeoleku ning andmekaitse osas siis õigusraamistikus on kirjas, et siis andmeid ei saa muuta kättesaatvaks rahvusvahelistele organisatsioonidele ega kolmandatele riikidele. ja raport mainib konkreetselt, et Ameerika Ühendriikide valitsus ei saa nõudma siis andmeid äh, Ameerika Ühendriikide osalusega ettevõtetelt äh, ka patriootide õigusakti kaudu. me ei saa kommenteerida seda raportit, võttes seda arvesse, et me ei saa kommenteerida seda raportit info julgeoleku rikku, äh, õiguste rikkumine ei äh, muuda alati juurdepääsuõigust piiratud informatsioonile kui raporti Twitteris avaldab ajakirjanik, raport äh, jääb endiselt äh, konfidentsiaalseks dokumendiks, aga tuletaksime teile meelde, et äh, raport saadeti ametlikult parlamendile, sellest juba räägiti, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta maikuus Schengeni järelevalve töörühmas. komisjon on valmis kommenteerime seda raportit ja arutama selle üle sellistel kohtumistel ja sellises arutlusraamistikus. tuletaksin teile ka meelde, et parlament saab kõik Schengeni hindamisraportid, kui komisjon on need vastu võtnud kas olete lõpetanud? ei ole? ja lõpetuseks äh, juurdepääs äh, Ühendkuningriigile sisse äh, raportis ei olnud komisjoni otsus ning komisjon ei saa otsustada selle üle, kas äh, Ühendkuningriik välja lülitada sellest süsteemist või mitte, just sellepärast räägiti sellest asjast äh, nõukogu töörühmas ning tehti kaks ettepanekut. aitäh. no vaatame edasi nüüd siis. meil on terve rida küsimusi veel ko, koordinaatorid saavad äh, sõna esimesena siis äh, Schengeni järelevalverühm. ka seal saavad koordinaatorid otsustada, mida me ette te edasi teeme. ja libe raport, selles saame samuti käsitleda seda teemat igal juhul, võttes arvesse, et need, kes küsimuse esitasid, on tõstatanud tõsiseid äh, puudujääke. leian ma, et koordinaatorid peaksid selle teemaga tegelema, et vaadata, kuidas selle äh, teemaga edasi tegeleda. aga me oleme päevakavast maha jäänud, nii et ma arvan, et me peaksime äh, meie päevakorraga edasi minema, suur tänu kõikidele osalejatele äh, ja lähme nüüd edasi, päevakorrapunkt number seitse. Euroopa narkootikumide ja narkomaania järelevalve keskuse visiit Lissabonis, Portugalis kolmekümnendast kolmekümne esimese oktoobrini kaks tuhat üheksateist. ja meile tutvustatakse siis lähetuse aruande projektid, meie delegatsioon külastas ähm, seda ametit äh, lähtuvalt meie äh, kodukorrast, millest lähtuvalt me saame külastada asjakohaseid ameteid. Äh, Katariina Kanitši oli üks osalejatest ning me paluksime, et tema tutvustaks meile selle, seda lähetuse aruannet. palun, proua Genitši, kas olete valmis? suur tänu, lugupeetud juhataja. kolmekümnendal, kolmekümne esimesel oktoobril käisime kodanikuvabaduste komisjoni delegatsiooniga Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuses ja mina esindasin tegelikult meie komisjoni, sellepärast et äh, viimase minuti probleemide tõttu teised delegatsiooni liikmed ei saanud äh, paraku kohale tulla. Aleksis äh, Kostol, kes on seirekeskuse direktor, ei saanud samuti kohale tulla. sellegipoolest oli lähetus suurepärane sellepärast et ähm, seirekeskuse personal korraldas ähm, selle suurepäraselt, Fabio Pereira äh, tegi oma tööd suurepäraselt ja samuti ka kodanikuvabaduste äh, komisjoni ähm, sekretäriaat. tahaksin kogu südamest tänada ka fraktsioonide nõunikke kes ähm, aitasid meie lähetuse ettevalmistamisele suurepäraselt kaasa. käisime seirekeskuses kolm aastat pärast viimast külaskäiku me ei saanud ja selle tulemusena nägime me siis, mida on vahepeal tehtud, milliseid töömeetodeid seirekeskus rakendab. ja see andis meile võimaluse ka mõista, kui ulatuslik on narkomaania ja narkootikumide tarbimine Euroopas, sealhulgas ka uued psühhoaktiivsed ained. kõik see on raportis kirjas, kuid omalt poolt paari sõnaga ütleksin siiski, et esimesel lähetuse päeval tegelesime narkomaania probleemiga, pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat on surmajuhtumite arv seoses narkootikumide kasutamisega kasvanud. ja kahjuks on pahatihti tegemist opiaatidega, mis on põhjustavad surmajuhtumi ning äh, kana, kanep on väga levinud Euroopas, heroiin on ähm, kõige levinum opiaat, millega kaasnevad surmajuhtumid. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kaheksa tuhat kakssada surmajuhtumit põhjustasid, põhjustati narkootikumide kaudu. ja kui nüüd Türgi ja äh, ja Norra kaasa võtta, siis äh, üheksa tuhat nelisada surmajuhtumit. kõige murettekitavam narkomaaniaga seotud asjaolu on see, et uued, uute sünteetiliste opiaatide äh, äh, psühhoaktiivsete ainete kasutamine on kasvanud kahe tuhande seitsmeteistkümneteistkümnendast aastast on see kasvanud seitsesada kolmkümmend Äh, surmajuhtumit äh, ja on selles valdkonnas ja psühhoaktiivseid armeid äh, tuuakse turule üha rohkem. fentanüül on põhimõtteliselt valuvaigisti anesteetikum, mida kasutatakse üldiselt nii inim- kui veterinaarmeditsiinis, kuid loomulikult, kui seda kasutatakse valesti, nii nagu kord ja kohus ei kasutata, siis muutub see psühhoaktiivseks aineks, mida äh, täiesti äh, seadusliku online-turu kaudu saab hankida. väga väikeste dooside kaudu saab juba tekitada tõsist kahju inimtervisele, kuid paraku turul on see suhteliselt kergesti kättesaadav, seda müüakse väikeste kogustega. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal loodi kiire häiresüsteem ähm, koostöös Europoliga ning äh, see võimaldas tuhande kuuesaja juhul äh, konfiskeerida äh, need ained, aga kahjuks need ained on endiselt laialdaselt kättesaadavad turul. mis puudutab nende ainete päritolu, siis äh, sellega tegelevad organiseeritud kuritegelikud rühmitused Lõuna-Aafrika riikides, äh, Põhja-Aafrika riikides, äh, ka India on uue riigina tulnud turule, Hiina on muutnud suureks päritolu ja tootjariigiks. seirekeskuse andmetel psühhoaktiivseid aineid toodetakse seal lausa tööstuslikes kogustes siis ähm, me rääkisime sellest, kuidas äh, narkootikumid levivad Euroopa territooriumil, ka noorte hulgas, äh, siis äh, meie lähetuse teisel päeval rääkisime üksikasjalikumalt seirekeskuse tegevusest ja nende eelarvevahenditest ning eelarvevahendite kasutamisest. Nende üle teostatakse välisauditeid äh, iga kuue aasta tagant. Ähm, ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus oli selline viimane välishinnang kinnitas, et Euroopa Liidu seirekeskus töötab väga hästi ja oli ka mõningaid valdkondi, kus on võimalik tegevust parandada, nagu näiteks äh, nähtavuse, oma nähtavuse suurendamine, selle kaudu oleks infot paremini võimalik levitada seirekeskuse kaudu. ja samuti siis äh, laiemalt levitada, mis võrreldes praeguse olukorraga. siis ähm, välishinnangul kaudu ei kommenteeritud äh, seda, kas äh, peaks äh, nende tegevusvaldkonda laiendama. Portugalis ei tegeleta mitte ainult äh, narkootikumidega sõltuvusest, vaid ka internetist, alkoholist. mis puudutab kahe tuhande kahekümnendat aastat, siis eh, eelarve jäi stabiilseks, hoolimata sellest, et personalikulud kasvasid. aga see ei mõjutanud negatiivselt eh, seirekeskuse tööd, nemad teed, oma, teevad oma tööd eh, suurepäraselt, kasutavad oma finants- ning inimressurssi parimal võimalikul moel. nii et kokkuvõtteks võib öelda et ähm, see missioon võimaldas meil ühelt poolt kontrollida, et ähm, seirekeskustes tehakse suurepärast tööd ja see võimaldas meil ka kontrollida, et nende töö on toetav meie selle valdkonna poliitilisele tegevusele ja see äh, annab siis konkreetseid usaldusväärseid andmeid narkootikumide ja narkomaania kohta. ja see võimaldab meil näha, kui oluline on finants äh, vahendite toetus ähm, pidagem seda meeles mitmeaastase finantsraamistiku arutelude käigus, neil on vaja konkreetseid vahendeid, eh, iseäranis kui laieneb eh, nende tegevusvaldkond ka teiste sõltuvusvaldkondade näol. ja lõpetuseks eh, oma kohtumistel tõdesime, et kahjuks on narkomaania kasvanud, sellel on üsna tõsised äh, tagajärjed. ja see on tegelikult kirjas ka Europoli ning ähm, Europoli äh, aruandes äh, narkomaania on üks kõige kasumlikemaid tegevusi organiseeritud kuritegelikele rühmitustele. me peaksime mõtlema narkootikumide vastasele poliitilisele tegevusele, see on oluline rahva tervisekaitse seisukohast, noorte jaoks iseäranis on narkomaania tõsiseks probleemiks, aga samas äh, narkomaania õõnestab ka meie julgeolekut ning toob kasumit sisse narkootikumidega kauplevatele kuritegelikele organisatsioonidele. tegemist oli väga positiivse üritusega ja ning näitas suurepäraselt, kui suurepärast tööd teeb äh, seirekeskus. suur tänu, Brodjunti, et äh, meid väga põhjalikult ja täpselt äh, informeerisite sellest visiidist ja ja aitäh, et kontrollisite, et äh, seirekeskus teeb oma tööd nagu kord ja kohus, äh, et äh, nad täidavad oma poliitilisi ülesandeid ja, ja kasutavad eelarvevahendeid eesmärgipäraselt ning väga oluline on see, et nad meile informatsiooni toovad meile selle kohta, kuidas narkootikumide kasutamine areneb, kuidas, millised on surmajuhtumite alased arengud selles valdkonnas ning ähm, see on äärmiselt äh, oluline, et me oleme kursis sellega, äh, mis toimub selles äh, kohutavas valdkonnas, mis puudutab meie rahva tervist ning meie noorte tulevikku ja ma tahaksin küsida, kas kohal viibivad saadikud soovivad kommenteerida või küsimusi esitada paistab, et ei ole, ma arvan, et ei ole, siis sellisel juhul, ei siis, või siiski, teil on sõna, palun. suur tänu. lugesin hiljuti Euroopa Liidu narkootikumide turu aruannet kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kohta, mille see seirekeskus avaldas väga jõuline dokument, äh, seirekeskus teeb tõesti suurepärast tööd, võin tõdeda seda lugedes. sain teada, et äh, kokaiin on taas turule tõusmas jõuliselt äh, ning Poolat, kust olen pärit ka mina, peetakse Ida-Euroopa suurimaks kokaiinituruks selles raportis tõdetakse, et ametivõimud võitlevad selle vastu ning et kokaiini äh, konfiskeerimiste kogused on rekordiliselt suured, samal ajal Poolas teatati ainult üheksast kokaiini konfiskeerimise juhtumist kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ning varasematel aastatel andmeid ei edastatud selle kohta. võib-olla võiksite kommenteerida seda, võib-olla teate natukene rohkem sellest Nad äh, mida nad teevad, mida see seirekeskus teeb selliste andmetega, mida nad äh, edastavad? kolleeg Arvanitis soovib samuti sõna, palun. suur tänu, head uut aastat minu poolt olin paraku haige ning ei saanud äh, sellel äh, lähetusel osaleda, aga mul on üks äh, isiklik kogemus, mida tahaksin teiega jagada seoses seirekeskusega. viimased kolmkümmend viis aastat olen tegelenud selle teemaga. olen olen rehabiliteerimis- kogukondade esindaja olnud äh, selles valdkonnas äh, ning selle seirekeskuse äh, andmed on väga olulised rehabiliteerimisprogrammide seisukohast, metadooniprogrammide seisukohast. Need andmed, mida selles seirekeskuses toodetakse, leiavad kasutust kõikides rehabilitatsioonikeskustes, nemad oma poliitilises tegevuses lähtuvad sellest. ning äh, Äh, rehabilitatsioonikeskuse pers-, ma, ma usaldan selle seirekeskuse direktorit ja personali ja järgmisel viiel aastal on meie äh, töös sellest palju kasu. on veel üks asjaolu, mida tuleks, millele tuleks tähelepanu pöörata seoses nende teemadega. nõndanimetatud mitmete ainete kasutamine, äh, polüainete kasutamine, äh, kõige vaesemad äh, rahvastikurühmad kasutavad, tasutasid ühte ainet varem, nüüd kasutavad nad amfetamiini ja alkoholi koos ja sellega kaasnevad tõsised psühholoogilised ja psühhiaatrilised probleemid. tekib nõndanimetatud uus äh, sõltuvusainete kasutajate äh, rühm. katsun otsad kokku võtta. ka minu koduriigis Kreekas kasutatakse samuti uusi sünteetilisi narkootikume ning äh, usun, et see keskus peaks äh, kõikide sõltuvust valdkondadega tegelema, olgu siis tegemist alkoholiga või mängurlusega tegemist on äh, heade töövahenditega. seirekeskuse eelarve kohta tegime ettepaneku, et äh, suurendada nende eelarvevahendeid äh, meil on vaja ühtset Euroopa mudelit selle kohta, kuidas me selle tõsise probleemiga võitleme ja sellele on seirekeskusel suur panus. üks hetk veel, palun. proua juhataja, tarbijad kasutavad andmeid juba kaheteistkümnendast eluaastast alates, see on tõesti raba. aitäh! ja kui rohkem keegi sõna ei soovi, siis äh, ma arvan, et täname proua Kihinitšit suurepärase äh, tutvustuse eest ja suur tänu äh, väga äh, oluliste küsimuste eest, mille te tõstatasite ja nüüd läheme edasi oma päevakorraga. päevakorrapunkt number kaheksa. ja siis ähm, libe komisjoni ajutise delegatsiooni visiit Maltale teisel kuni neljandal detsembril kaks tuhat üheksateist. proua Intfeld oli delegatsiooni juht, kas te võiksite teha meile väikese ülevaate ning suur tänu teile selle töö eest äh, Maltal. suur tänu, proua esimees, ma teen lühidalt. ma annan teile lühikese ülevaate sellest, mida delegatsioon tegi. sellepärast, et äh, sellest ajast peale, kui delegatsiooni visiit aset leidis, siis seda arutati ka äh, parlamendis, kaheksateistkümnendal detsembril võeti vastu ka resolutsioon, nii et ähm, jätkumeetmed on äh, võetud, aga ma sooviksin siis ähm, komisjoni teavitada sellest, kuidas see delegatsioon äh, ase-, kokku kutsuti ja mida me tegime. kõigepealt ma sooviksin tänada sekretäriaati eelkõige sellepärast, et äh, nad tegid tõesti imesid selle delegatsiooni visiidi korraldamisega. see korraldati vaid mõne päevaga, kõik korraldati väga hästi ja tõesti, see programm oli ka väga hästi korraldatud, suur tänu teile selle eest. nüüd põhjus miks me nii lühikese etteteatamistähtajaga sinna läksime, oli seotud erinevate ähm, sündmustega, see puudutas siis ähm, politsei ähm, uurimist, mis on seotud ajakirjaniku Daphne Caruana-Galizia mõrvaga ja ja me kavandasime reisi Baltale niikuinii, aga kavatsesime sinna minna hiljem, aga me leidsime, et selles, sellel hetkel oli oluline seal kohapeal olla kahel põhjusel. kõigepealt, et siis otseallikast saada infot toimuva kohta ja sellise delegatsiooni lähetuse eesmärgiks ei ole mitte ainult info kogumine ja inimestega rääkimine, vaid see oli ka väga selge sõnum Euroopa Liidu poolt, et asi läheb meile korda, et me tunneme muret selle pärast ja oleme kohal ja jälgime asjade käiku. meil toimusid kohtuse, kohtumised peaministri ja asepeaministri, samuti justiitsministriga see toimus siis teisipäeva hommikul, kohtusime ka presidendiga, kohtusime peaprokuröriga, kohtusime ka politsei esindajaga ja tema meeskonnaga. ja kohtusime siis ka selle uurimise eh, juhiga. ja rääkisime ka parlamendi spiikriga, opositsioonijõudude esindajatega, ombudsmaniga samuti rääkisime ka selle ajakirjaniku pere esindajatega, samuti erinevate vabaühenduste ajakirjanikega ja ka advokatuuri esindajatega ja programm oli väga tihe, aga see andis meile siiski vägagi hea pildi olukorrast. ja mis puudutab meie järeldusi, siis üks oluline, oluline järeldus oli see, et lõppude lõpuks on saavutatud tõesti edusamme selles mõrvauuringus, aga on ka väga murettekitav vähe edusamme äh, saavutatud kahe isiku äh, uurimise osas ja me oleme näinud, et küll peale meie mm, lähetust on mõningaid edusamme saavutatud, aga samas nendes küsimustes, kus oleks edusamme pidanud saavutatama, seal midagi ei ole juhtunud ja me väljendasime oma muret ka peaministrile, kes küll ütles, et ta astub ametist tagasi ja see nüüd aset leiab mõne päeva pärast, aga samas meie leidsime ja mina endiselt leian, et see tõsiasi, et ta jäi ametisse veel mitmeks nädalaks, on tegelikult vägagi oluline oht ka selle uurimise terviklikkusele ja puutumatusele ja, ja kahjuks ka need edasised sündmused ei ole minu kartusi kõrvaldanud kahjuks ja samuti on siis ähm, ähm, uurimisega edasi mindud, tänu sellele on uusi tunnistusi, uusi tõendeid saadud ja me võtsime teatavaks ka selle, et väga positiivne roll oli ka Europolil, et nemad olid kohal ka. me võtsime teatavaks ka fakti et äh, Veneetsia komisjoni soovitustele on järgnenud tõesti jätkumeetmed, aga samas me tõesti sooviksime, et äh, kiiremini ja põhjalikumalt äh, edasi tegutsetaks nende jätkumeetmetega, aga vähemalt meil on hea meel selle üle, et selle tegutsemisega on alustatud ja nagu ma juba ütlesin, et siis kahe isiku puhul nende ähm, uurimise puhul ähm, edusamme ei ole saavutatud, see puudutab rahapesu ja korruptsiooni ja see on, tekitab endiselt muret, et siin edusamme ei ole saavutatud ja me väljendasime oma muret ka äh, ajakirjanike turvalisuse ja meediavabaduse osas, need loomulikult käivad äh, käsikäes, need teemad. ja lõpetuseks äh, nüüd arvestades selle missiooni tuvastatud faktidega ja ka eelnevate lähetuste mm, Äh, saadud infoga, siis äh, me kordasime üle ka Euroopa Parlamendi üleskutse Euroopa Komisjonile, et nad peaksid koheselt ühendust võtma Maltaga õigusriigi raamistiku ähm, põhimõtete osas ja, ja minu teada Euroopa Komisjon on nüüd juba edastanud kirja Malta valitsusele, võtnud nendega ühendust ja see on tegelikult isegi rohkem kui äh, eelnev komisjon tegi kahe poole aasta jooksul, nii et asjad liiguvad, aga, aga väga vaikselt. ja kokkuvõtteks, peale seda, kui me tagasi jõudsime, me kirjutasime kaks kirja, ühe komisjonile, kus oli see sõnum ja, ja me kirjutasime ka nüüd ka nõukogule, sellepärast et paar päeva hiljem valitsuse esindajad kohtusid ka ülemkogul ja üks äh, valitsuse liikme, liige oli Joosep Maskat ise ja me kutsusime nõukogu üles ka seda küsimust tõstatama ja ma arvan, et meie üleskutset ähm, nõukogu eiras, nii nagu nad ka kavatsesid, ähm, aga ma arvasin, et neil on vähemalt nii palju viisakust, et nad saadavad meile kirja tagasi, et me saaksime vähemalt siis äh, infot, et miks nad keeldusid selle teema tõstatusest nii et loodame, et selline kiri tuleb ja see oli siis äh, minu aruanne sellest äh, lähetusest ja ma sooviksin tänada delegatsiooni liikmeid sooviksin tänada selle eest, et nad tõesti nii kiiresti olid valmis ähm, lähetusele minema ja arvestades ka sellega, et meie poliitiline taust on erinev ja ka mõningad poliitilised küsimused olid väga tundlikud, siis sellegipoolest äh, ma leian, et me tegime äh, ähm, tõesti väga ähm, konstruktiivses äh, õhkkonnas koostööd ja kolleegid toetasid üksteist ja ma sooviksin neid selle eest tänada, aitäh! suur tänu selle aruande tutvustamise eest, proua Infeld. nagu te ehm, nägite, siis ma pidin korraks ära käima. mul oli ehm, päevakorras veel üks teine kohtumine, nii et sooviksin tänada aseesimeest eh, proua Bartundalat eh, selle eest, et ta oli nii kena ja asendas mind ja loomulikult eh, sooviksin siinkohal ka hinnata ja tunnustada seda tööd, mida on sekretäriaat teinud selleks, et ähm, nad valmistasid ette ja tagasid selle, et äh, nii lühikese etteteatamistähtajaga äh, libekomisjoni delegatsioon sai ikkagi Maltal ära käidud ja teha oma tööd, nii et äh, sooviksime ähm, sekretäriaati tänada kõikide nende korralduslike ähm, ähm ettevõtmiste eest. nii et äh, tegu oli tõesti mm, ülesandega, mida pidi sooritama väga suure survel. aga nüüd annaksin sõna ka teistele delegatsiooni liikmetele, kes osalevad siin tänasel kohtumisel nii et proua Metsola kõigepealt, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka Sofile ja kõikidele teistele delegatsiooni liikmetele selle väga hea koostöö eest ja suur tänu eh, Sofi sulle ja sekretäriaadile ja samuti ka nõust-, nõunikele, et me nägime, et sekretäriaat tõesti tegi ka päevatööd tööd selleks, et ähm, see väga tundlik ähm, missioon lähetuseks aset leida. nüüd ähm, olukord on tõesti sürreaalne olnud, äh, nii et see, kuidas ajakirjanikke mõrvati ja see, kuidas on seda üritatud kinni mätsida hiljem, siis ja, asjad on jõudnud isegi peaministrini ja peaminister on nüüd öelnud, et äh, sel nädalal ta lahkub ametist, aga samas äh, viimased äh, nelikümmend päeva, nii nagu ka viimased ähm, aastad, äh, on ta üritanud ikkagi nõrgestada erinevaid institutsioone ja ka seda uurimist. aga samas inimesed on läinud tänavatele, on soovinud saada ähm, tõe jälile ja ja mm, samas on ka ajakirjaniku äh, poeg öelnud, et jah, tõepoolest ähm, õiglust ei saada jalule seada, enne kui kõik ähm, ähm, on vastutusele võetud, seetõttu on oluline, et ka Muscat ametist kaht-, lahkuks ja me oleme vastu võtnud ka resolutsiooni ja oleme seal ära toonud erinevad teemad, äh, millega ma-, Malta peab tegelema, oleme tähelepanu pööranud ka põhiseaduse äh, lünkadele samuti Äh, oluline on, et politsei saaks tegutseda ja äh, samuti, mis puudutab ähm, parlamendiliikmete tegutsemist ja nende tegutsemise vaba, vabaduse tagamist. ja me äh, loodame, et need negatiivsed mõjud, mis äh, tekkisid Muscati ametisse jäämisega, äh, nüüd suudetakse kõrvaldada, aga oluline on see, et et ähm, õigusriigi põhimõttest kinni peeta, peetakse ja kaitstakse ka ajakirjanikke ja meie parlamendis peame tagama selle, et need muudatused kiiresti äh, ka ellu viiakse. suur tänu kõigile selle eest, et see lähetus üldse äh, aset leidis ja ma sooviksin tänada ka kolleege, kes olid äh, valmis äh, tutvuma sellega, mis Maltal toimub ja suur tänu ka selle eest, et see resolutsioon nii laia toetuse sai ähm, parlamendis detsembrikuus, nii et see tõesti annab väga ähm, palju lootust ka Malta kodanikele. ma ei ole loomulikult äh, Äh, täiesti ähm, lootust kaotanud, olen optimistlik. aitäh, proua Metsala. ja nüüd teised delegatsiooni liikmed saavad sõna. proua Sippel, palun. Thank you very much. suur tänu, äh, härra esimees ja kõigepealt ka mina sooviksin tänada kõiki sellepärast et me teame, et see lähetus korraldati tõesti viimasel hetkel, nii et väga palju tööd pidi ära tehtama väga lühikese aja jooksul sekretäriaadi nõunike ja ka kõikide teiste poolt ja see oli tõesti väga suur väljakutse ja samuti peale lähetust me pidime äh, välja töötama äh, raporti juba reedel peale seda, kui jõudsime tagasi, nii et suur tänu kõikidele, kes selle töö võimalikuks tegid sooviksin tänada ka kõiki kolleege, kes osalesid ähm, sellel lähetusel, sellepärast et äh, kuigi mõningates punktides meil on poliitilised seisukohad erinevad, aga samas see õhustik kolleegide vahel oli tõesti väga äh, hea ja me saime selle lähetusega väga äh, hästi ja heas õhustikus hakkama. nüüd, mis puudutab tänast arutelu, siis ma sooviksin rõhutada seda, mida meie kolleeg Sofi Intvelt ütles et teataval määral ei ole siin mõtet hakata detailidesse laskuma, sellepärast et isegi kui me arutame seda missiooniraportit ainult täna, siis ähm, selle ähm, ähm, missiooni äh, järeldused on tegelikult äh, eelmise aasta detsembri resolutsioonis juba vastu võetud. ja hea meelega ka näen, millised on olnud selle missiooni tagajärjed, sellepärast ma näen, et on hakatud tegutsema ka äh, Ähm, erinevaid seadusettepanekuid äh, ka põhiseaduse muutmiseks ja me näeme, et edusamme on äh, saavutatud ja saavutatakse loodetavasti peatselt ja samuti, mis puudutab Malta ametiasutuste uurimisi, eriti mis ähm, puudutab erinevaid ähm, valdkondade üleseid teemasid, siis ma loodan, et ka siin uurimisega kiiresti edasi jõutakse ja mul ei olegi rohkem midagi li lisada, sellepärast et detsembrikuus oma raportis me juba re ka resolutsiooni näol ähm, need punktid vastu võtsime, aga vaatame, mis edasi saab ja täna sooviksin tänada kõiki neid, kes selle missiooni võimalikuks tegid ja eks me siis ka vaata, äh, milliseid äh, muudatusi me näeme, milliseid me soovime veel näha, millised on need äh, järeldused ja oluline on see nii ajakirjanduse, ühiskonna vabaduste jaoks kui ka korruptsiooni ja rahapesu vastases ähm, võitluses, nii et me peame ka vaatama, kuidas selliseid olukordi käsitletakse ja siin ei tohiks loomulikult seda eriolukorda Maltal ähm, unustada, aga samas see pilt on palju laiem kui ainult Maltat puutuv. aitäh, proua Sipper! ja nüüd kolleeg Kanko, palun! Very... suur tänu! ka mina sooviksin tänada libesekretäriaati nende töö tõhususe ja toetuse eest ja soovin suur tänu ka nõunikele ja sooviksin tänada kõiki kolleege, kes olid kaasatud ähm, äh, sellesse delegatsiooni, suur tänu ka delegatsiooni juhile, suur tänu selle väga hea koostöö eest ja ka professionaalsuse eest ähm, sellel faktide tuvastamise lähetusel. nii et meil on nüüd faktid silme ees ja ma arvan, et me isegi näeme, kui tõsine ja kiireloomuline olukord Maltal oli ja endiselt on nii nagu ka meie kolleeg Metsola äsja rõhutas. selle missiooni eesmärgiks oli fakte koguda ja tagada, et kõik liikmesriigid peavad kinni nendest kõrgematest standarditest kinni. me võtame ju siin ja peaksid kinni ka nendest õigusaktidest, mida me siin Brüsselis vastu võtame nii korruptsiooni kui ka rahapesu osas. ma arvan, et me saime selle lähetuse käigus väga olulist infot ja et tegevused jätkuvad ja see lähetus kindlasti ei ole e, e, viimane. oluline on ikkagi tagada ka usaldus e, ka Malta ametiasutuste vastu, eriti kui me vaatame viimaseid uudiseid nüüd. milline on see, selle missiooni eesmärk ja ülesanne, et me tuvastame fakte, me ei leiuta neid. nii et ähm, me oleme küll poliitikud, kuid me ei tegele seal poliitiliste küsimustega, vaid kogume fakte. me hindame seda, kas õigusriigi põhimõtteid on kohaldatud või mitte. ja oluline on see, et olemasolevad lüngad kõrvaldatakse. ja meie äh, ülimaks eesmärgiks on see, et ähm, Daphne perekonna jaoks õiglus seatakse taas jalule. aitäh. aitäh. jah yeah.. ma näen, et siin on ka uue esindaja, härra Rapanitis. suur tänu. me soovisime härra Kuluklu saata sellele lähetusele. sellepärast, et tema on ka ajakirjanikuna töötanud ning me arvasime, et oleks kasulik, et delegatsioonis oleks ähm, inimene, kes oleks asjaga kursis. niisiis, paar märkust ka minu poolt. kõigepealt ma sooviksin tänada Sofit sellepärast et ta tõesti aitas ähm, äh, selle delegatsiooni tööle kaasa. mis puudutab nüüd ähm, seda juhtumit ja ka äh, Sloveenia ajakirjaniku mõrvajuhtumit, siis me näeme, et äh, Euroopa Liidus mõrvatakse ajakirjanikke sellepärast, et nad paljastavad ähm, korruptsioonijuhtumeid ja see tähendab, et me peame tõesti neid asju väga põhjalikult uurima, tegu on väga ähm, oluliste, keeruliste teemadega. Sofiaga kolleegid tegelikult ütlesid juba ära, mis ma soovisin öelda ja oluline on see, et uurimine jätkuks ja sellega jõutakse lõpuni. suur tänu! ja nüüd, kas on veel kommentaare? kui ei ole, kui ei ole rohkem kommentaare, siiski soovite sõna võtta? proua Spurek, ma sooviksin rääkida üldisemalt, sellepärast et enne, kui ma sain Euroopa Parlamendi liikmeks, siis ma olin ka Poolas, tegutsesin inimõigustega ja nagu te teate, professor Adam Rodnar ehm, inimõiguste ehm, ka ehm, volinik Poolas ähm, äh, tegutses sarnaste juhtumitega ning ähm, aina rohkem ähm, riike äh, rikuvad äh, õigusriigi põhimõtted, sealhulgas ka Malta ja me peame tõesti reageerima. ja mida me teeme järgmiseks, kui eriti artiklit seva, seitse, seitse ei toimi, nii nagu me oleme Poola ja Ungari näitel näinud. ja minu meelest peaks see nüüd olema uue Euroopa Liidu eh, juhtide eh, eesmärgiks võtta vastavad eh, õiguste rikkujad vastutusele ja samuti tuleks kasutada finantsmehhanisme, et ja sanktsioone selleks, et heidutada teisi, kes soovivad sama teed minna. aitäh, kas proua Intfeld, palun. väga lühidalt, ma olen täiesti nõus sellega, aga ma arvan, et et äh, jah, me võime küll öelda, et Euroopa Liit, aga samas äh, parlament on olnud väga aktiivne, komisjon on olnud teatavatel juhtudel ähm, aktiivne, aga kõige suuremaks probleemiks on nõukogu, kes ei võta vastutust, kes ei võta vastutust õigusriigi põhimõtete ähm, järgimise eest ähm, Euroopa Liidus, nad lihtsalt keelduvad sellest. ja ma siis paluksin, et esimees võib-olla meenutaks nõukogule et me oleme saatnud neile kirja ja samas sooviksime ka teada, et miks nad ei ole veel vastanud ja miks nad keeldusid äh, ülemkogul Malta küsimust tõstatamast. aitäh, võtsin teatavaks. ja soovin teile öelda, et ma kavatsen olla kohal esimesel äh, justiits- ja siseministrite kohtumisel kohal Horvaatia eesistumise ajal. see toimub nüüd jaanuarikuus ja ma arvan, et äh, seal on ka võimalus tõstatada see küsimus, äh, mis on seotud siis õigusriigi põhimõtete, demokraatia ja äh, põhiõigustest kinnipidamisega äh, Euroopa Liidu liikmesriikides ja komisjoni esindajad on ka siinkohal, ma ei tea, kas te soovite midagi lisada või ei. palun. kui te soovite midagi lisada, siis sõna on teil. suur tänu, härra juhataja, olen härra Kaveljadis Justice Äh, peadirektoraadist. nagu öeldud, on ähm, ka Malta justiitsministrile kiri saadetud ja äh, proua Infeld ka viitas sellele küsimusele ja komisjon jätkab väga tähelepanelikult Malta juhtumi äh, kontrollimist, jälgimist ja seda ka siis Euroopa poolaasta raames, nii nagu seni ja me võtame meetmeid, kui vajalik. aitäh, härra esimees! aitäh! võtsin siis teatavaks. ja kui rohkem märkusi ei ole, siis oleme selle ajutise delegatsiooni mm, lähetuse aruande Maltale ära kuulnud. ja me sooviksime samuti siis mm, tänada kõiki talitusi ja ka nõunikke, kes aitasid mm, seda korraldada ja tööd teha nüüd järgmine päevakorrapunkt on väga tundlik teema, see on siis Euroopa Liidu USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kolmas iga-aastane ühine läbivaatamine ja me kuulame siin ära nii komisjoni eh, ettekande kui ka Euroopa Andmekaitse Nõukogu ettekande. aga nad ei ole veel siin saalis, sellepärast et, sellepärast et see arutelu pidi aset leidma kell üksteist, aga praegu on kell kümme kolmkümmend, nii et ma teen ettepaneku, et teeme väikese pausi ja siis jätkame kell üksteist, kas see kõigile sobib? niisiis, kell üksteist jätkame. At eleven sharp we'll... täpselt kell üksteist jätkame siis oma tööga. So, welcome back. niisiis, tere tulemast tagasi. suur aitäh kõigile. Need, kes kella üheksaks hommikul äh, siin kohal ei olnud, siis äh, taas kord head uut aastat. tere tulemast tagasi ja nüüd jätkame oma tööga me ootasime oma külalisi siia poodiumile ning nüüd on nad kohale jõudnud selleks, et tegeleda meie päevakorrapunktiga üheksa, milleks on Privacy Shield raamistik ja selle ühine ülevaatamine. kuulame ära komisjoni ja Euroopa Andmekaitse Nõukogu ettekanded. niisiis, me tervitame siin inimesi, kes on selle eest vastutavad, Mihhail Van Pleheren, ei, vabandab kõneleja. nüüd näen, et meiega on Bruno Gencarelli, kes on DG Justice'i esindaja tema esindab komisjoni ja tutvustab komisjoni aruannet ja seejärel kuulame ära proua Liisa-Marie Lange, kes on Saksa Andmekaitseametist äh, Hesseni piirkonnast ning kuulame ära ka härra Francois Pellegrini, kes on Prantsuse Andmekaitseametist. kõigepealt kuulame aga härra Bruno Cencarelli DG Justice'ist komisjoni nimel. Teil on sõna, palun. suur aitäh, härra esimees, austatud liikmed ja tõesti head uut aastat kõigile! mul on hea meel täna siin olla koos kolleegide ja sõpradega Euroopa Andmekaitse Nõukogust. seda selleks, et äh, anda teile teavet andmekaitse raamistiku kohta ning ülevaate kohta, mille viisime läbi kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal septembril eelmisel aastal. me teame, et äh, Privacy Shield kohaldub äh, äriandmete edastamisele digiajastul on andmete edastamine muutunud vältimatuks elu osaks ning see on oluline osa kõikides inimeste tegevustes, alates kaubandustest kuni sotsiaalse suhtluseni. just äh, selle suure andmeliikumise äh, mahu tõttu äh, kehtestatigi Privacy Shield raamistik. see raamistik kohaldab GDPR-i, kui andmeid edastatakse üle Atlandi paljud USA ettevõtted on võtnud kohustuseks äh, kohaldada neid tugevaid andmekaitsereegleid, mis äh, muidu ei kohalduks äh, andmete edastamisele, kuna puuduvad föderaalseadused USA-s. kohalduvad erinevad kohustused eraisikute andmete edastamisele näiteks meil on äh, ombudsman, ombudsmani mehhanism rahvusvahelisel tasandil, mis uurib äh, välismaalaste, siinkohal eurooplaste esitatud kaebusi, mis puudutab sisejulgeolekut. varasemalt nende teemadega USA-s ei tegeletud rahvusvahelisel tasandil või siis nendega tegeleti ainult äh, valitsustevahelisel tasandil raskete suletud uste taga. väga oluline muudatus, mis on ka hästi teada, mille kohta paljud teist on ka esitanud küsimusi kuid me ei tohi äh, alahinnata seda olulist edusammu, mis on tehtud. andmekaitse on muutunud äh, oluliseks osaks meie dialoogist USA-ga, sealhulgas äh, selles küsimuses, mis puudutab avaliku võimu juurdepääsu andmetele. Need protsessid mängivad olulist rolli selles dialoogis. raamistiku ülevaatamine toimus sügisel ning komisjoni aruanne anti välja oktoobrikuus, kahekümne kolmandal oktoobril siis. Te olete juba kuulnud Tiina Astolalt Äh, kes külastas teid neljateistkümnendal oktoobril sellest, äh, kuidas see protsess välja nägi ja millised olid peamised järeldused ning seda me üksikasjalikult ei korda. tahaksin ka rõhutada ning meelde tuletada mõningaid olulisi aspekte. esmalt tuletame meelde, et Privacy Shieldi osalus on olnud edu. enam kui viis tuhat firmat on kolme aasta jooksul liitunud raamistikuga ning neile kohalduvad äh, andmekaitsekohustused. see on oluline arv, viis tuhat ettevõtet on rohkem kui liit, lepingutus Safe Harboriga kolmeteistkümne aasta jooksul, mil see eksisteeris. viis tuhat ettevõtet siis kolme aasta jooksul on rohkem kui kolmeteistkümne aasta jooksul liitus Safe Harboriga. siin on nii USA äh, ettevõtted kui ka äh, äh, Euroopa ettevõtted, mis tegutsevad USA-s. näiteks Louis Vuitton, mis on üks näide Nad pakuvad vahendeid äh, ka ettevõtetele, näiteks VKE-d, äh, et nad saaksid kasutada seda raamistikku selleks, et edastada andmeid oma haruettevõtetele USA-s. tuletan meelde, et kolmas ülevaade äh, käsitles mitmeid aspekte, näiteks ka eelmistel aastatel antud soovitusi ning ka murekohti, mida väljendas nii Andmekaitse Nõukogu kui ka Euroopa Parlament. ma olen kindel, et Andmekaitse Nõukogu räägib sellest lähemalt lõppude lõpuks on määratud USA-s alaline ombudsman, selleks, et tagada, et raamistik tõepoolest äh, praktikas toimib. see menetlus käivitati eelmisel aastal ning kaebusi ra-, lahendati rahulduspakkuval viisil. ombudsman ei tegutse üksi, äh, vaid ta teeb koostööd näiteks ka justiitsasutustega. näiteks juhul, kui ombudsman äh, avastab äh, rikkumisi, äh, näiteks äh, välisluure andmete alusel, siis äh, Välisluureamet annaks välja kohustuse rikkuda, taas, heastada vastav rikkumine. ombudsman viib läbi oma uurimisi. Received the message that maybe you are much too fast for the interpretation system. I will do and I am sorry for that esimees palub kõnelejal aeglasemalt rääkida. lisaks selgitati, et äh, Luureameti peadirektorit teavitatakse kõikidest kaebustest, mis ombudsmanile esitatakse ning ta viib läbi iseseisva uurimise. ja see on sama inspektor, kes teavitab ka äh, näiteks äh, kongressi rikkumistest teavitajate kohta, mis puudutab siis praegu USA-s käimas olevat rikkumisprotsessi kui ombudsman avastab, et tõepoolest ebaseaduslikult andmeid koguti, siis need andmed kustutatakse kõikidest USA valitsuse andmebaasidest ning igasugused viited nendele andmetele e eemaldatakse luureraportitest. seega üksikisikul Euroopa Liidust on võimalik nõuda oma andmete kustutamist, kui need andmeid koguti Luureameti poolt USA-s ebaseaduslikult neid, nendest elementidest on täpsemalt räägitud raportites ning äh, need käsitlevad ka mõningaid küsimusi, mida te olete esitanud eelmistel aastatel ombudsmani mehhanismi kohta. ülevaates äh, oleme uurinud ka seda, kuidas ettevõtted täidavad kohustusi ning kuidas äh, nõuetele vastavust kontrollitakse ning jõustatakse. ka siin täheldasime progressi. eelkõige viivad USA ametivõimud läbi süstemaatilisemaid nõuetele vastavuse kontrolle näiteks Kaubanduskojas viiakse läbi äh, kontrolle äh, kolmeteistkümnes ettevõttes, mis äh, kuuluvad Privacy Shieldi raamistikku. Need on võimaldanud tuvastada ja parandada nõuetele vastavuse probleeme, ning kui need ei parandatud, siis Kaubanduskoda viis läbi jõustamismeetmed meie jaoks oli väga oluline, et äh, ilmnes, et eurooplased äh, kasutavad äh, õiguskaitsemehhanismi, mida see raamistik pakub, näiteks õigus andmete parandamisele või andmete juurdepääsule, mis on olulised andmekaitseõigused meie enda eeskirjade alusel. Neid aspekte tihtipeale ei mainita, aga me räägime siin raamistiku igapäevasest toimimisest ning need on käegakatsutavad äh, näited sellest, äh, milliseid kasus, millist kasu on võimalik eurooplastel saada sellest raamistikust. selleks, et hinnata raamistiku tõhusust, peame me meeles pidama, et Privacy Shield ei toimi vaakumis, see on osa laiemast äh, andmekaitsemaastiku arengust USA-s. ka see on valdkond, kus on võimalik näha positiivseid arenguid erinevatel tasanditel. paar näidet ka on äh, märkimisväärset õigusloometegevust USA-s andmekaitse valdkonnas. mõned teist, kes on töötanud GDPR-iga ja õiguskaitseorganite direktiiviga, teate väga hästi, et see on midagi, mida me ei oleks äh, paar aastat tagasi osanud ettegi kujutada. et kongress arutab äh, föderaaleraelu puutumatuse õigusakte, et Californias vaid paar päeva tagasi on kehtestatud tugevad äh, eraelu puutumatuse eeskirjad. see on õigusloome tasandil toimuv tegevus, kuid mis meie jaoks on veelgi olulisem, on see, et jõustamise järelevalve tegevus andmekaitse valdkonnas on viimase aasta jooksul tugevnenud paar näidet. Föderaalne Kaubanduskoda on kehtestanud trahve äh, mitmes äh, andmekaitse näiteks Facebooki vastu viie miljardi trahvi ja viiesaja seitsmekümne miljoni dollariline trahv samuti ette vast-, võtta vastu, mis sisaldas äh, Cambridge Analyticat, äh, kes äh, ebaseaduslikult kasutas andmeid. see on märkimisväärne edasiminek ja arengud ning loodetavasti näeme sarnaseid jõulisi jõustamismeetodeid ka edaspidi. on huvitavaid juhtumeid ka automaatse töötlemise kohta, näiteks algoritmide kasutamine valdkond on väga oluline äh, tehisintellekti osas. näiteks USA majutusosa, ministeerium äh, sai süüdistuse diskrimineerimise eest, kuna kasutati äh, algoritme ähm, selleks, et määrata, millised majutusvõimalused on kättesaadavad teatud isikutele. väga suurel määral äh, tuginetakse teatud nõukogu tegevusele, raportitele, mis on sõltumatu organ, mis teeb järelevalvet USA luureametite tegevuse üle. ning te olete korduvalt viidanud oma varasemates otsustes selle ameti pädevusele. viimastel nädalatel oleme näinud, kuidas äh, välisluureamet ja ametnikud on mänginud olulist rolli Äh, selles, kuidas FBI uurib võimalikku valimistesse sekkumist. kuigi kõik need näited ei ole otseselt seotud Privacy Shield raamistikuga, siis see näitab, et Privacy Shield raamistik on osa äh, suurest arengust. tulles tagasi raamistiku juurde, siis viimane ülevaatus näitas, et äh, mehhanism täidab oma rolli täiel määral. kui uurisime igapäevast raamistiku toimimist, siis nägime praktikas, kuidas asjad toimivad või ei toimi leidsime, et mõningate aspektide puhul on vaja rohkem tööd selleks, et tagada, et Privacy Shield äh, praktikas paremini toimiks. see komisjon tuvastab äh, konkreetsed sammud, mida on vaja selles osas astuda. näiteks äh, raportis järeldati, et Kaubanduskoja regulaarsed kontrollid peaksid keskenduma rohkem probleemidele, mis on olulised näiteks juhul, kui ettevõtted edastavad andmeid, mis nad on Euroopast saanud veel omakorda edasi kuigi Föderaalne Kaubanduskomisjon on tõepoolest tugevdanud oma jõustamistegevust, siis äh, peaks ta jagama äh, olulist informatsiooni komisjoniga käimasolevate äh, uurimiste kohta. mõlemad osapooled teineteisel pool Atlandi saaksid sellest kasu, sest tihtipeale uuritakse sarnaseid juhtumeid ning nad saaksid üksteiselt õppida nüüd, et kokku võtta see ülevaade, siis esimese kolme toimimisaasta jooksul oleme Privacy Shieldi puhul näinud olulist progressi. igapäevane igapäevase toimimise. uurimine näitas ka aspekte, mida on vaja parandada. loomulikult tuleb arvesse võtta, et äh, Euroopa Kohtus on Privacy Shieldi puudutav oluline uurimine pooleli. peame loomulikult ära ootama äh, kohtuotsuse selleks, et äh, aru saada, mis on selle juhtumi täpne mõju erinevatele äh, era-, andmekaitsevahenditele, sealhulgas Privacy Shield raamistikule. kui kohus otsustab nii, siis on vaja loomulikult sisse viia muudatused raamistikku. selleks, et kokku võtta, tänan Euroopa Parlamenti ja Andmekaitse Nõukogu nende panuse eest järe-, üle, järelevaatamise protsessi on teada, et meie arvamused võivad raamistiku erinevates osades erineda, kuid viimaste aastate kogemus on näidanud, et koostöös oleme suutnud saavutada tõelise edasimineku selleks, et tuua kasu oma kodanikele, rakendades Privacy Shield raamistikku, vaid ning lisaks arendades edasi ka üldist andmekaitsemaastikku ja keskkonda USA-s. suur aitäh teile tähelepanu eest ning ootan huviga meie arutelu. aitäh komisjoni esindajale ettekande eest nüüd aga kuulame ära Andmekaitse Nõukogu esindajate ettekanded. kõigepealt võtab sõna proua Liisa-Maria Lange. tema esindab Saksa Andmekaitseametit ning seejärel kuulame ära härra Francois Pellegrini, kes on meie juurde tulnud Prantsuse Andmekaitseametist. Teil on kümme minutit, palun Thank you, chair and thank you, honorable members for giving us. aitäh, esimees, aitäh, austatud äh, liikmed, et olete andnud meile võimaluse tutvustada äh, ülevaadet äh, Privacy Shield raamistiku kohta. enne kui laskun üksikasjadesse, tahaksin öelda paar sõna ülevaate kohta, milles osalesid kaheksa andmekaitse nõukogu esindajat. sel aastal siin ruumis istuvad eksperdid Austriast, Bulgaariast, Prantsusmaalt ning andmekaitse inspektori ametist koostasid koos komisjoniga ülevaate Priusis üldtoimimise kohta. me uurisime raamistikku kahest erinevast vaatenurgast, uurisime, kas raamistiku tekst äh, on äh, praktikas rakendust leidnud nii, nagu vaja ning lisaks vaatasime, kas Privacy Shield raamistiku tekst äh, võtab arvesse põhiõiguste harta, isikuandmete kaitse üldmääruse ning Euroopa Kohtu otsuste sätteid ettekannes äh, järgime raporti struktuuri ning alustuseks äh, ütlen, millised on peamised äh, järeldused ärivaldkonnas ning seejärel kolleeg Bella Greeni räägib avaliku, avaliku asutuste juurdepääsust andmetele. ja mis puudutab ärivaldkonda, siis peamised järeldused on see, et ei ole piisavalt jõustamist ja järelevalvet mis puudutab jõustamistegevuste järelevalvet, siis äh, eelkõige peame siin silmas Kaubanduskoja ja Föderaalse Kaubanduskoja tegevust. kaubanduskoda äh, on võrreldes safe harbor režiimiga oluliselt parandanud neid protseduure ja kontrolle, mida nad läbi viivad. lisaks on nad kehtestanud uusi äh, ex officio organisatsioonide kohapealseid kontrolle kuid äh, kõik need kontrollid keskenduvad äh, eelkõige pigem formaalsetele aspektidele, näiteks äh, eraelu puutumatuse poliitika täielikkus, organisatsiooni vastutus ning kas andmekaitselingid veebilehel töötavad. lisaks on rohkem tähelepanu pööratud rikkumistele. standardne protseduur näeb ette, et äh, juhtumid suunatakse FTC-le ning FTC seejärel äh, rakendab äh, vastavaid meetmeid, et ettevõtted vastutaksid eraelupuutumatuse rikkumisest. kahjuks FTC ei jaganud ülevaatamise ajal oma protseduure, kuid need tegevused samuti keskenduvad pigem formaalsetele aspektidele, kas näiteks menetlus toimub õigeaegselt kontrollid ei tegele äh, sisuga näiteks proportsionaalsuse, vajalikkuse küsimustega. seega tegelikult puuduvad sisulised kontrollid selle üle, mis andmetega juhtuvad, mis on saadetud äh, Privacy Shield raamistiku alusel USA-sse. ilmneb, et ei ole kaebusi, äh, mis käivitaksid sellised kontrolli ja seega oluline osa Privacy Shield toimimisest on endiselt kontrollimata raportites on korduvalt äh, välja toodud äh, täiendavat edasisaatmist. on oluline igasuguse edasisaatmise puhul, et äh, andmekaitse saadab andmeid, kuhu iganes andmed liiguvad. meie jaoks on väga oluline, et tagatakse, et Privacy Shield kohaldub ka siis, kui andmeid saadetakse täiendavalt edasi. kuigi Privacy Shield on sertifitseerimismehhanism, on saanud äh, teadusele õiguse äh, avaldada, äh, nõuda, et organisatsioonid avaldaksid andmeid, kuid seda õigust ei ole kasutatud. nüüd annan sõna üle oma kolleegile. aitäh, Liisa-Mari, Euroopa Parlamendi liikmed, nüüd räägin teile järeldustest, mis me tegime avalike asutuste juurdepääsu kohta kõigepealt tervitame olulisi parendusi, mis on toimunud võrreldes eelmise äh, ülevaatega. esmalt on ametisse määratud viimased äh, puuduolevad ametnikud, suurenenud on läbipaistvus äh, töökava osas ning lisaks on härra Keith Crack majanduskasvu, energia ja keskkonna aseminister määratud valitud äh, alaliseks ombudsmaniks äh, eel, alates eelmise aasta jaanuarist. sellegipoolest äh, mõned murekohad, mis me eelmistes raportites välja tõime, on endiselt lahendamata. Need peamised murekohad on seotud nelja teemaga. esiteks andmete kogumise protsess, teiseks järelevalve selle protsessi üle, kolmandaks tõhusa kohtuabi äh, olemasolu ning neljandaks ombudsmani mehhanismi kasutamine. võtan lühidalt need neli teemat äh, kokku, tuletan meelde peamised järeldused ja probleemid ning äh, seejärel vastame hea meelega teie küsimustele. mis puudutab esimest teemat, milleks on andmete kogumine erinevate järelevalveprogrammide alusel, siis on mitmeid probleeme. esmalt seitsesada kaks ja täitevkäsu äh, järgimine. andmekaitse Nõukogu leiab, et on vaja täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks äh, äh, täpne sihtmärgistamine, selleks, et määrata, kas konkreetne isik või grupp võib olla jälgimise objektiks ning seejärel on vaja sõltumatut ametiasutust, kes määraks, kas see on õigustatud. kuna meil on juurdepääs piiratud informatsioonile, ei ole praegu võimalik välistada äh, sellist, äh, seda, et äh, toimub diskrimineeriv juurdepääs andmetele selles kontekstis. nüüd, mis puudutab, puudutab täitev käsk, täitev määrust üks, kaks, kolm, kolm, siis selle määruse sätted langevad selle Privacy Shield äh, hinnangu alla. PPD äh, PPD kakskümmend kaheksa osas äh, Ameerika Ühendriikide ametivõimud kinnitavad, et nad on valmis pidama kinni sellest PPD eeskirjadest, need eeskirjad kehtivad ainult täidesaatvale käsule kaksteist kolm kolm kolm ja mitte osa seitsekümmend kaks piisale ja järelevalvemeeskond tuvastas kaks peamist probleemi valdkonda, kõigepealt osa kaks PPD kakskümmend kaheksas võimaldab äh, isikuandmeid koguda kuuel puhul, aga see PPD esimeses äh, lauses, äh, joonealuses märkuses märgib ka võimalust ajutiselt seda andmeid koguda äh, ning soodustada sihipärast andmekogumist. meil olid arvamuste vahetused, äh, läbirääkimised Ameerika äh, ametivõimudega selle sätte osas ja EDPD sai aru, et saab koguda andmeid kogusena lähtuvalt sellest osast kaks, kui neid kogutakse ajutiselt selleks, et nõndanimetatud identifier kokku panna äh, mingisugune tuvastusmõõde äh, sihtmärgi osas ja see annab võimaluse taas äh, andmekogusid koguda äh, ja ajutisust samuti ei määratletud, kui ei ole veel seda sihtmärki tuvastatud, saab andmeid koguda, on ainukene piirang. ja siis teine problemaatiline teema on see, et täidesaatev käsk ja PPD iseenesest äh, ei võimalda indiviididel äh, Ameerika Ühendriikide kohtu poole pöörduda. siis äh, samuti järelevalve Peklaps raporti järgi kõikehõlmav äh, järelevalvestruktuur on paigas, see sisaldab erinevaid elemente, mis on osaliselt sõltumatud luurekogukondadest. Need struktuurid hõlmavad privaatsus ning kodanikuvabadustega tegelevad ametlikke Beklaabi, Fiski, Kongressi ja teisi. kõik mured seoses selle teemaga on seotud peamiselt juurdepääsu ja juurdepääsu puudumisega järelevalvemenetlusele, olgu siis kas osaline või mitte üksikasjalikum järelraport PPD kakskümmend kaheksa oleks teretulnud, sellepärast et selle kaudu saaks täiendavat informatsiooni, mis aitaks rohkem valgust heita sellele teemavaldkonnale. samuti puudutakse äh, lõiked seitse null viisat sellepärast et seda süsteemi on muudetud pärast viimast raportit. hoolimata sellest, et meie järelevalvemeeskonnal ei olnud mõningad aruanded kättesaadavad oma konfidentsiaalsuse tõttu, Äh, oleksid need võimaldanud meile andnud äh, olulist juurdepääsu, näiteks Freeply Club äh, raportid kaksteist kolm kolm kolm küsimuses, see raport on juba tegelikult valmis. Need raportid, millest ma räägin, on iseäranis olulised, kuivõrd selle õigusakti toimimine ei olnud arutelu all eelmiste järelevalve kohtumiste käigus ja meie järelevalvemeeskond on valmis vaatama läbi täiendavaid dokumente, arutama täiendavaid ähm, dokumenti, äh, näiteks julgeoleku kliiringu käigus. Äh, seda võib teha TFTP kokkulepete, PNR kokkulepete käigus, äh, EDPT leiab, et see annaks võimaluse mõtestatumalt järelevalvetegevust teostada. ja siis kolmas oluline teema puudutab äh, õiguskaitseorganite poole pöördumist indiviidide jaoks, mõninga, mitmeid instrumente on äh, loodud selleks, et nende kodanikud ja elamisloaga inimesed saaksid õiguskaitseorganite poole pöörduda, APA näiteks ja luure äh, ja äh, õigusakt viisaküsimuses, need annavad piiratud võimalused Euroopa Liidu kodanikele ähm, pöörduda Ameerika Ühendriikide kohtu poole. peamiseks probleemiks on see, et nõutakse, et teksti mõju puudutab isikut isiklikult, Euroopa Liidu isik ei pruugi vastata menetluslikele nõuetele, kui ta algatab luuremeetme ostas lähtuvalt seitse null äh, kaks viisa osas kohtuasja. ja neljas teema on ombudsmani mehhanismiga seotud. see mehhanism on loodud selleks, et kompenseerida ebakindluse eest või ebatõenäolisuse eest, et Euroopa Liidu kodanik saab tõhusa õiguskaitse Ameerika Ühendriikide kohtus. see on ainus moodus küsida toetust ja äh, kinnitust selle kohta, et asjakohased ametivõimud on kõiki eeskirju täitnud. kõigepealt ombudsmani mehhanismi ei ole tervikuna veel katsetatud, see on murettekitav. ombudsmani mehhanismi katsetati kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal küll esimest korda, aga see pöördumine peeti vastuvõetamatuks, nii et seda ei ole tehtud. kohe, kui tuleb vastuvõetav kaebus, on, lubati seda katsetada. samuti sõltumatus ning ressursid ombudsmani puhul on problemaatilised. ombudsmanil ei ole otsest juurdepääsu teabele ja andmeid võib filtreerida kõrgema taseme poolt tal ei ole mitte mingisugust võimalust olukorda kohe kontrollida, kontrollida vast-, eeskirjade mittetäitmist, ombudsman, kui äh, võib juhtida FIS-kohtu tähelepanu seitse null kaks viisa menetluslike rikkumiste kohta, aga kohus ei pruugi kohtuasja algatada. kohtul on oma õigus otsustada, mida selle teabega peale hakata. ombudsmani otsust ei saa kohtu ette tuua äh, kohtu ülevaatamiseks ja ja ei ole mingisuguseid meetmeid, kui ombudsmani vastus on ebapiisav või kui ombudsman üldse ei vasta. sellega lõpetaksin oma ettekande teie ees suur tänu ja enne, kui me tervikuna kokku võtame otsad, siis tahaksin omalt poolt veel paar pool sõna lisada. toonitaksin seda, et need iga-aastased ülevaatamismenetlused on äärmiselt kasulikud, sellepärast et mõlemal pool Atlanti ollakse siis selle teema suhtes tähelepanelikumalt ning mõningaid paranemisi on näha olnud. Ameerika Ühendriikide partnerid on soovinud arutelusid isegi sagedamini korraldada veel lahtiseks jäävate küsimuste teemal üks teema näiteks äh, on HR-andmed äh, äh, ja meie ülesandeks on tagada, et ähm, töötajatel on samasugused õigused, kas neid kantakse üle või mitte. ehkki on mõningaid punkte, kus asju saaks parandada veel, on siiski selline iga-aastane ülevaatekohtumine osutunud äärmiselt kasulikuks. suur tänu! nüüd kuulsime, mida meie külalistel on öelda. võime omavahel mõtteid vahetada. liikmed, andke palun märku oma nimesiltidega või käega ja kõigepealt annaksin siiski koha pealt sõna äh, koordinaatoritele, kui nad soovivad sõna proua Sippel võib-olla või proua Infelt. suur tänu ja suur aitäh kõikidele kõnelejatele oma ettekannete eest hoolimata sellest, et me kõik oleme nõus sellega, et olukord on paranenud Safe Harbor andmekaitseraamistikuga võrreldes, on siiski veel lahkitiseid küsimusi ka viimases aruandes. ning kõigepealt, mis puudutab jõustamist, siis raportis ütlete te, et äh, on võetud jõustamise äh, alaseid meetmeid, aga on kritiseeritud ka informatsiooni, mis teile edastati, öeldud, et informatsioon oli pisut liiga piiratud. mida te teate siis äh, tegelikult nende juhtumite olukorrast praegu ning võimalikust, äh, võimalikest karistusmeetmetest ning mida te teete selleks, et Ameerika Ühendriikide poolelt puudujäävat informatsiooni hankida? kuulsime päris palju ka sellest ombudsmanist, äh, sellest, kas tegemist on piisava lähenemisviisiga raporti avaldus on üsna positiivne, kuid samas äh, Schrems kaks juhtumi puhul äh, juhtis peaadvokaat äh, tähelepanu sellele, et on kahtlusi ombudsmani ähm, pädevuse osas õigusvolinik ei ole, ei pruugi olla sõltumatu isik, et neil ei ole piisavalt juurdepääsu teabele ning tal pole võimalust küsimärgi alla seada äh, äh, rikkumisi. kuidas need asjad omavahel on seotud ja viimane küsimus, mis puudutab äh, kohtuasju, äh, mis on juba alanud, Shrems kaks kohtuasi sealhulgas. Te ütlete, et kui kohus on äh, kohtuasja puhul oma otsuse langetanud, komisjon peab võib-olla olukorra ümber hindama. jällegi olen ma pisut segaduses. minu küsimus eh, ombudsmani suhtes, teie suhtute ombudsmani positiivselt, aga samas eh, andmeid kogutakse endiselt eh, massiviisiliselt ko-. ja kuidas saate teie olla kindlad, et pri-, Privacy Shield andmekaitseraamistik on piisav, kui oodatakse ära kohtuasja ning te ka ise olete öelnud, et äh, võib-olla muudate oma arvamust pärast seda, kui kohus oma otsuse langetab. Need on mõningad äh, tähelepanekud äh, minu poolt seoses andmete, andmekogudega ja kas on mingisugune võimalus siis peatada andmete kogumist sellisel moel ja kas on ähm, võimalik äh, tagada seda, et vähemalt need andmed kustutatakse siis, kui, äh, äh, kui neid enam ei ole vaja proua Infeld. Okay. Uh, thank you, Chair, and uh, thanks to the uh, to the speakers. Uh, these review exercises are, are see ülevaatamine on iseenesest üsnagi ühesugune kogu aeg. kui Birgit Sikkel oli äärmiselt leebe ja diplomaatiline oma küsimustest, tuleb tunnistada ähm,, olen lugenud seda raportit, olen kuulanud, mida teil oli öelda ja kuulasin härra Šinkarellit ja kas me räägime üldse samast programmist, tahaksin ma küsida selles, sellega seoses. me teame, et andmekaitse raamistik Privacy Shield ei ole piisav turvameetmena, seda halvasti rakendatakse, selle üle pole piisavat järelevaitset ja nii edasi, aga härra Tšenkarelli ütleb halleluuja, kõik on kenasti. Äh, no peaaegu, äh, nii mõndagi vähemalt teie arvates oli kõik, äh, oli, olid asjad korras. Teie ütlesite sõna edu siin, kui ma ei eksi, mis tähendab seda, et teie arvates on kõik korras, eks ole? ja ikka ja jälle, ikka ja jälle äh, äh, räägime me sellest, nii nagu rääkisime Safe Harbori andmekaitse raamistikust seda kuni seni, kuni tuli välja, et komisjon oli äh, salastanud Safe Harbori hindamisaruanded, sellepärast et nad olid väga negatiivsed, vähemalt nüüd me räägime asjadest, selles mõttes on asjad muutunud. niiviisi me ei saa oma kodanikke kaitsta. ja tegelikult Euroopa Liit ei jää tõsiseltvõetavaks Euroopa Liidust ei jää tõsiseltvõetavat muljet, kui me nii teeme. me näeme kõvasti vaeva äh, andmekaitse üldraamistiku äh, kehtestamisega ja nii edasi ja nii edasi, äh, ja siis anname kõik nii-öelda käest ja küsime tagasihoidlikult, kas nad oleksid nii lahked, et vähemalt natukenegi oma, meie kokkulepetest kinni pidada miks peab kuluma kolm aastat selleks, et ametisse nimetada ombudsman, kes on äh, tegelikult Trumpi äh, semu ja kelle volitused ei ole piisavad? kas see on tõsiseltvõetav, kas teie suudate kuidagi seda meie valijatele seletada, mina küll ei suuda võib-olla Privacy Shield süsteemi asemel peaks meil olema selline viigilehe süsteem. see võib-olla oleks natukene täpsem nimetus. kui ma vaatan, kuidas Euroopa Komisjon praegusel hetkel kohtleb seda teemat, siis ma tunnen tõsist muret teiste kokkulepete üle, mille üle te läbirääkimisi peate. näiteks e-tõendite Atlandi ülene kokkulepe kui selline on Euroopa Komisjoni lähenemisviis mitte ainult läbirääkimistel, vaid ka jõustamise küsimuses, siis kui kokkulepe on juba sõlmitud. miks siis peaksin mina üldse teid usaldama siin äh, Euroopa Komisjonis, miks ma peaksin usaldama Euroopa Komisjoni, kui Euroopa Komisjon tuleb Euroopa Parlamendi ette ning äh, nõuab heakskiitu sellisele kokkuleppele? kui me hindame Euroopa Komisjoni usaldusväärsust Safe Harbor ja Privacy Shield andmekaitseraamistike järgi, siis ei ole mul mitte mingisugust põhjust anda omapoolset heakskiitu ükskõik millisele kokkuleppele, millega te meie ette tulete. ma olen tüdinud sellest iga aasta sama, vaatame üks asja, üksikasjad läbi ja me teame, et asjad ei toimi. ei toimi, kõik on ebapiisav, jõustamine ei toimi, järelevalve on ebapiisav nii et ärge tulge siia jälle järgmisel aastal sama aruandega, tehkem järgmisel aastal asju teisiti aitäh, proua äh, Intvelt. Äh, praegu ei ole väga palju sõnasoovijaid, nii et äh, teeme, võtame kõik, kuulame kõik ära ja siis anname meie külalistele võimaluse ühiselt vastata konkreetsetele küsimustele, mida on institutsiooni esindajad teisel pool poodiumi esitanud. ja nüüd härra Foss. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka ettekandjatele selle raporti kohta nüüd ma kuulsin kõigi kolme aruandest, et äh, jah, põhialused olid päris head, aga siin on veel paar asja, mida peaks parandama. ning äh, siin on mul jäänud tunne, et kas me nüüd oleme tõesti heal teel, sealt äh, Rakarelli ütles, et andmete edastamine, parem teabevahetus vastastikku ja ka Ähm, õiguse kohaldamine, siis äh, siin tekib mul küsimus, et kas siin on juba mingeid edasisi mõtteid selles osas või mingeid algatusi, ideid, et äh, ka, äh, mida siis ka USA kolleegidega läbi räägitakse, et asjad paraneksid. ja proua Lange, teile oleks mul üks, üks täpsustav küsimus, sellepärast et ähm, ähm, ma loodan, et ma panin õigesti kirja, te ütlesite et rakendamise poolel te ütlesite, äh, et see, kuidas Föderaalne Kaubandusamet äh, seda äh, kohaldab, et ei ole päris kindel, kuidas nad neid andmeid kasutavad, et et mida siis meil tehakse, mida seal ei tehta. lihtsalt, et see pilt oleks selge et ma saaksin aru, et millised puudujäägid siin on ja millised on äh, selle tagajärjed. ja edasi, EDB esindaja, te rääkisite erinevatest arengutest. Te mainisite kolme neljast peatükist ja rääkisite ka erinevatest juhtumitest. ja mis puudutab ombudsmani teemat, siis siin te ütlesite vist, et, et jah, siin väga hästi veel seda hinnata ei saa, sellepärast et seni ei ole veel ka mingit konkreetset äh, kaebust esitatud. et seni ei ole sellist vastuvõetavat kaebust esitatud, et saaks öelda, et jah, see on selline juhtum, mida saaks edasi menetleda. et ähm, et kui ähm, selline juhtum oleks meile esitatud, selline hagi oleks meile esitatud, et kas seda oleks siis teisiti kuidagi menetletud, aitäh? Äh, floor is yours. härra Korner, äh, suur tänu, härra esimees äh, ja suur tänu ka nende ettekannete eest. ja ma tuleksin ähm, selle juhtumi Schrems versus Facebook juurde ja tuleksin siin ka Euroopa kohtu juurde sellepärast, et ähm, siin leiti, et tuleks andmevahetust peatada, kui õiguslikke kohustusi seoses ähm, andmekaitsega ei, ähm, nendest kinni ei peeta, nii et äh, siin tuleks siis tegutseda, vastasel juhul võib nad kohtusse kaevata vastavalt Euroopa peaprokurörile ja ja edasi siis kohtujurist on ka mm, äh, analüüsinud, miks Privacy Shield on tegelikult lihtsalt paberil mingisugune dokument ja sellel mingit praktilist jõudu ei ole ja seetõttu minu küsimus, et, et kui Euroopa Kohus peaks siis sellise vastuse, otsuse vastu võtma, et andmevoogusid kolmandatesse riikidesse tuleb ähm, katkestada, äh, kui tegu on Euroopa Liidu kodanike massilise järelevalvega, see tähendab siis, et USA mm, sotsiaalmeedia, teised kommunikatsioonimeedia ettevõtted oleksid sellest puudutatud ja nüüd Privacy Shield kõigub, et sellisel juhul meil ei, ei tulegi enam mingit eh, läbivaatamist. näed, Schrems'i juhtumi puhul kohtujurist on öelnud, et, eh, et, eh, et see küsimus ei jää nüüd siin juhtumi all siinse juhtumi all, et mis siis edasi saab selliste juhtumite uurimisest ja edasi me siin keskendume vägagi USA-le, aga samas mind huvitaks ka arengud Hiinas, sellepärast et meil on aina rohkem tehnoloogiaettevõtteid, näiteks TikToki rakendus, ähm, mida miljonid teismelised kasutavad ja kõikide nende andmed on laiali ja arvatavasti siis ka Hiina julgeolekuametid kasutavad neid, et mida Euroopa Komisjon selles suunas teeb selleks, et meie andmeid paremini kaitsta? Thank you. I would like to thank suur tänu, tahaksin tänada Euroopa Andmekaitse Nõukogu teie järjepideva töö eest. teema on murettekitav meie jaoks, me oleme öelnud, et Privacy Shield andmekaitseraamistik eh, ei ole oma nime ära teeninud, eh, sellepärast et sellega ei eh, parandata safe harbori puudujääke. mitte midagi ei tehta selleks, et meid tõhusalt kaitsta massiviisilise järelevalvete ning nii, nii nagu Edward Snowden selle päeva valgele tõi. ja me advokaadi arvamusest on või kodujuristi arvamusest on tulnud tõsiseid puudujääke välja selle süsteemi kohta. Euroopa Liidu liikmesriigid vastutavad riikliku julgeoleku eest, aga see ei tähenda seda, et see, mida Ameerika Ühendriigid isikliku riikliku julgeoleku kaitse nimel peaksid toime panevad, peaks olema igasugusest järelevalvest vaba. seda tuleks arvesse võtta, kui me hindame teiste riikide süsteemide piisavuse, süsteemide piisavuse üldse üle. me ei peaks äh, silmi sulgema selle ees, mida nad teevad riikliku julgeoleku nimel. massiviisilise järelevalve programmidega tuleb äh, eraelu puutumatusele suur oht ja äh, murettekitav on ka see, kuidas andmeid kasutatakse terrorismivastases võitluses, näiteks lennukeelunimekirjad kohtuvälised tapmised ja nii edasi ja nii edasi. ja kui me juba räägime siin õiguskaitsevahendite kasutamisest, siis need väikesed kaitsemeetmed, milles on kokku lepitud, ei ole tegelikult kasutatavad, jõustatavad Euro-, Ameerika Ühendriikide kohtutes. ja äh, mitte ainult äh, see äh, Äh, sidemenõue või seostatuse nõue äh, ei ole piisav, aga alati saab kasutada seda äh, riikliku julgeoleku argumenti, mida Ameerika Ühendriigid on korduvalt teinud, kui Ameerika kohtud mingisuguse asja küsimärgi alla seavad seoses põhiõiguste rikkumisega. ja see mõte, et Andmekaitseamet ametivõimud peaksid üksikult teatama andmete vood, mida see, need puudujäägid puudutavad ja see on ebarealistlik, sellepärast et kui kõikide andmevoogude puhul on puudujäägid samad, siis mis edasi saab ja ma loodan väga, et ähm, kohus taas kord kinnitab, et see süsteem äh, Privacy Shield on ebapiisav. ja siis veel, kui kohus tõesti tunnistab äh, Privacy Shield andmekaitsesüsteemi ebapiisavaks, siis äh, Ameerika Ühendriikides on olnud katseid, on tehtud katseid teataval määral andmekaitset siiski tagada Californias näiteks, nagu mainisite. ja kuna suurem osa ettevõtteid, IT, infotehnoloogia ettevõtted äh, Rani Orus tegutsevad sealkandis, kui Ameerika Ühendriikide osariigid, nagu näiteks California, otsustavad rakendada piisavusotsust, kas siis komisjon võtaks sellise lähenemisviisi kaalumisele, kas on võimalik ühel osariigil sellist taotlust esitada? tuletan teile meelde, et järgmised punktid päevakorras oleme küll edasi lükanud aga see päevakorrapunkt oli ette nähtud meil kuni kella kaheteistkümneni ja me äh, ületame praegu oma kõne, äh, oma, oma ettenähtud aja, nii et palun püüdke siis oma küsimusi täpsemalt äh, külalistele poodiumil sõnastada, et nad jõuaksid ka teile korralikult vastata. proua Teli, teil on sõna. suur tänu, esimees, ja suur tänu meie külalistele. ma tõesti püüan äh, siin aru saada sellest olukorrast, kujutada ette sellist olukorda, et ühelt poolt on meil Euroopa Parlament äh, ja põhiõiguste amet on puudujääke välja toonud, EDPS, EDPT, äh, kõik tõstatavad äh, muresid seoses äh, Privacy Shieldi süsteemi piisavusega ja komisjon ütleb, et ah, kõik on suurepärane samal ajal. ma, ma lihtsalt ei saa sellest aru, ma ei saa aru, mis toimub. ma ei saa aru, kuidas te saate niiviisi toimida, ehkki ma saan aru, et äh, mõningal määral on olukord paranenud, aga see on äh, otsekui Potjomkini küla. Äh, me teame, et tegemist on tõsiste puudujääkidega. minu peamine probleem on seotud turvameetmetega, õiguskaitse juurdepääsuga ja riikliku julgeoleku tagamise argumendiga, kas, kui Ameerika Ühendriigid koguvad koondandmeid, siis äh, Äh, massiviisiliselt, siis see on ebaseaduslik, äh, me, meil on aga äh, andmeid selle kohta, et, et nad teevad seda, Ameerika Ühendriikide luureorganid on varem juba valetanud, on varjanud seda, mida nad on varem teinud andmetega. ja teie aruanne ettevõtted ütlevad, et me võime olla kindlad, et nüüd kasutatakse nende ametites ja asututes valimisvahendeid äh, ja et äh, tegemist ei ole mitte andmete massiviisilise kogumisega, vaid sihipärase kogumisega. Äh, aga meil ei ole mitte mingisuguseid tõendeid selle kohta peale selle, mida nad lihtsalt ise ütlevad. ja äh, meil ei ole mitte mingeid üksikasju rohkem kui see, mida nad ise ütlevad ja ei ole mitte mingisuguseid andmeid selle kohta, millised on tehnilised meetmed, kuidas neid äh, valimisvahendeid kasutatakse, kuidas andmete juurde juurdepääsu tagatakse, kuidas neid andmeid säilitatakse ja nii edasi ja nii edasi. paistab, et tegemist on organisatsioonidega, äh, mis on äh, alati alati valetanud äh, varem ja tegemist on olnud õigusaktiga, mis on olnud ebapiisav ja samas äh, sellises olukorras, ma arvan, oleks meil vaja väga põhjalikke andmeid ja tõendeid ja äh, sekundeerin kolleegidele, kes seavad küsimärgi alla järelevalvemehhanismi, tegemist peaks olema sõltumatu ombudsmaniga, aga tegemist on äh, riigi äh, aparaadi töötajad, aga äh, ning äh, põhimõtteliselt me ütleme, et hoolimata sellest, et meil on nüüd järelevalvemehhanism, siis äh, see tugineb äh, konfidentsiaalsele, ähm, mitte läbipaistvale infole, mida ei ole keegi kontrollinud, noh, sellest ei ole mitte midagi kasu, eks ole. ja äh, kujutagem ette sellist olukorda, mis on tõenäoline või võib-olla mitte tõenäoline, et vähegi võimalik, siis äh, Äh, Schrems kahe puhul äh, võib juhtuda ju see, et äh, Privacy Shield kukub läbi. rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et meie tänased külalised, teil on jällegi sõna, nagu näete, on Privacy Shieldiga olnud tõsiseid probleeme ja me tunneme muret selle pärast. Euroopa Komisjon, Marek Tšenkarelli püüan vastata kõikidele küsimustele, võib-olla mitte kõige lihtsamast alustades, aga vastus võib-olla on lihtsam. jah, on vastus California küsimusele. GDPR, andmekaitse üldmäärus, nii nagu me sellest rääkisime, annab võimaluse piisavusotsuseks, osaliseks piisavusotsuseks territooriumile, üksusele, mis on madalamal tasemel kui föderaaltasand. andmekaitse üldsüsteemi välja töötades nägime me juba ette, et mõningad osariigid, föderaalsüsteemi osaüksused võivad erinevatel põhjustel, võib-olla sellepärast nad on pädevad seda tegema, sisse viima kõikehõlmavat äh, privaatsusõigust ja California juhtum on väga huvitav protsess äh, ja uued muudatused ja uued mõtted tekivad päevakorda sellega seoses. nii et põhimõtteliselt vastus on teile jah, aga siis on küsimus selles, kas California no mida California teeb oma õiguslikul tasandil, millise õigusaktiga nad seda teevad ja kas tingimused on sellega täidetud. sellega jõuame järgmise punktini nimelt äh, lõpplahenduse küsimus. kui me tahame pikaajalist lahendust, siis äh, tuleb tõesti tugineda õigusele, sätetele, mis on võimalikult kõikehõlmavad. ja oleme kuulnud siin mitmesuguseid äh, mureküsimusi. ühes osas oleme kõik ühel meelel, ehkki arvamused muidu võivad olla erinevad ja see on oluline ka teie jaoks ja teie partnerite jaoks Ameerika Ühendriikides kongressis. andmekaitse on oluline ja ähm, niisiis California puhul on vastus jah, siis jõustamine, ma ei tea, kas me ei olnud piisavalt täpsed uurimised, mm, juurdepääs uurimistele, mis on juba lõpule viidud, mille puhul on leitud, et ettevõtted on esitanud valeütlusi selle kohta, kuidas nad on Privacy Shield andmekaitse raamistikku täitnud. oma raportis toonitame seda, et mõnikord jääb äh, meil teavet puudu ka äh, olemasolevate, praegu veel kestvate uurimiste kohta. kõige kõige tavalisemates küsimustes toimuvad uurimised kõige kiiremini, nagu äh, ETPT kolleegid ütlesid, mõnikord on tegemist nõndanimetatud kergete vormiliste äh, Äh, lähenemisviisidega, uurimistega nii siin kui Ameerika Ühendriikides. ja aga samas tähtsamad on kõige keerulisemad uurimused nii siin kui Ameerika Ühendriikides. me ootame pikka otsust Facebooki ja teiste kohta me leiame, et kuna meie jõustajad mõlemal pool Atlandi ookeani, ma pean nende jõustajate silme all silmas äh, FTC-sid ja äh, föderaalseid kaubandusvolinikke ja andmekaitsevolinikke, andmekaitse inspektoreid siis kõik nemad uurivad äh, samasuguseid asju, äh, samasuguseid tavasid ning oleks hea, kui äh, uurimiste kohta andmeid vahetatakse, see aitaks mõlemal pool protsessi kergendada. nii et selles mõttes me ütleme, väga tore on, kui meid tagantjärele asjadest informeeritakse, aga meil on vaja jooksvat informatsiooni, samuti see on ka tegelikult Privacy Shield andmekaitseraamistiku eesmärk ja see ei ole mitte ainult raamistik, vaid see peaks olema elav dokument ning tagama tõhusa koostöö õiguskaitseorganite vahel mõlemal pool Atlandi ookeani. ma loodan, et sellega natuke täpsustasin seda, mida ma ütlesin ning mul on äärmiselt kahju, kui ma seda oma aruandes piisavalt selgelt välja ei toonud ma ei ütle halleluuja, kõik on korras, äh, nagu te väidate, aga me ütleme, ma ütlen, et tõesti mõned asjad toimivad ja toimivad paremini kui varem ja mul on väga hea meel ka kuulda EDPD-lt, et nad leiavad, et iga-aastane järelevalvekohtumine on väga tore või ülevaatamise koht, läbivaatamise kohtumine on väga tore. ja samal ajal äh, te ütlete, et võib-olla asja kallal tuleb, äh, asi tuleb üle vaadata pärast kohtuotsust, ütlesime meie jah, jah, ma oleksin seda öelnud ükskõik millise kohtu äh, asja puhul. kui on kohtu ees mingisugune asi, kui kohus otsustab millegi üle, siis ei saa spekuleerida selle äh, kohtuotsuse äh, üle tulevikus, kui kohu, kohtuotsus nõuab, et me viiksime sisse mõningad muudatused, siis äh, see on meie ülesanne ning me täidame seda ülesannet aga seda võib öelda ükskõik mis asja kohta, ükskõik millises küsimuses tõden jah, et äh, selles, äh, sellel arv, selles arvamuses on äh, nii mitmeid kriitilisi märkusi selle raamistiku suhtes, aga kohtujuristi arvamus, mis ei ole kohtu jaoks loomulikult siduv, vaid on tõesti nagu küll ekspertarvamus, aga kohtujuristi arvates ei ole Privacy Shield kohturaamistik selle kohtuasja puhul asjakohane selle kohta asja puhul, mis äh, tavaliselt äh, peaks, peaks põhinema siis rohkem äh, lepingu tavaklauslitele. ma lihtsalt siin kommenteerin kohtujuristi arvamust, ma ei hakka kohtuotsuse, võimaliku kohtuotsuse üle arvamust avaldama. ja see toob mind veel ühe tähtsa küsimuse juurde, Hiina ja teised riigid ja andmete ülekandmine headel põhjustel andmete ülekandmine Hiinasse praegu ei, seda ei toimi, toimu ühegi piisavusotsuse põhjal, seda põhjusega, sellepärast et Hiina ei täidaks vajalikke tingimusi, nii et tuleb teha seda teiste äh, instrumentide alusel, nagu standardlepingulised äh, klauslid, mille eest vastutavad meie andmekaitseorganid äh, jõustajatena. see on väga hästi äh, kohtujuristi arvamuses ka kajastatud. ja siis ombudsmani ja äh, massiviisilise andmekogumise kohta. kõigepealt, mis puudutab ombudsmani ehk õigusvolinikku. õigusvolinik äh, ei ole sugugi mitte ainus äh, õiguskaitsevahend kui asi puudutab äh, juurdepääsu saavutamist äh, riikliku julgeoleku argumendi kaudu. on teisigi õiguskaitsevahendeid, mida saab kasutada nii nagu meie süsteemiski. meie haldusõiguses on meil haldusmenetluse äh, akt ja nii edasi. jah latt on päris kõrgel, võib öelda, nii nagu ka meie süsteemis äh, ja selleks, et meie kodanike jaoks seda võimalust kergendada, äh, esitada kaebusi, võimaldada neil paremini esitada kaebusi, oleme sisse toonud õigusvoliniku mehhanismi õiguskaitsesüsteemi. lisaks äh, juba olemasolevatele õiguskaitsevahenditele, mida saab kasutada. ma püüan täna seletada teile siis seda, et äh, õigusvolinik äh, tegelikult ei tee oma tööd üksi. õigusvolinik, kui ta viib läbi uurimisi ning langetab otsuseid, ning äh, ta teeb seda tööd täiesti sõltumatute äh, organitega ka, ka koostööd tehes, õigusasutustega koostööd tehes. luurekogukonna peainspektor on tegelikult sõltumatu isik, kes on näidanud, et tal on piisavalt kaalu ja tema on oluline koostööpartner õigusvolinikule. sama puudutab visakohtut kohust. kui me räägime PISA seitse null kaks äh, sätetest ning õiguskaitse vahendite kasutamist andmete kustutamise taotlemiseks näiteks. me teame, et õigusvoliniku puhul kehtivad erinevad reeglid, kuid seda tuleb arvesse võtta õigusvoliniku puhul tuleb arvesse võtta ka seda, kuidas äh, õigusvolinik töötab ja äh, ka seda, et ta teeb koostööd teiste organitega. oleme kokku leppinud selles Ameerika Ühendriikidega ning iga-aastane aruanne kinnitas seda samuti. mis puudutab äh, andmete massiviisilist kogumist, siis annan sõna oma kolleegile. suur tänu ja tere tulemast ka minu poolt, aitäh, et olete meid siia kutsunud. mis puudutab andmete massilist kogu, kogumist, siis oluline on siin teada seda, et nelikümmend aastat USA-s on kongressi juures olemas vastav statuut, et kuidas välisluuret kogutakse ja see tegelikult välistab massilise andmete kogumise, nii et äh, see läheb vahel ähm, ähm, kaotsi, me oleme seda küll äh, mitu korda oma raportites ka seda maininud ja seetõttu ma arvan, et äh, seda on väärt üle korrata, nii et see ähm, Vaisa visa siis välistab massilise andmete kogumise ja see tähendab, et kui andmeid meile edastatakse ja teenuse osutaja äh, Indias näiteks selle ähm, kinni peab, äh, siis ähm, massiline andmete kogumine on välistatud ja mida see tähendab just seitsesada kaks viisa ja osas, äh, et mille kohta siin palju küsimusi esitati. ja see on seotud siis ka mm, selle Prism programmiga, aga seitsesada kaks räägib äh, siht, sihipärasest andmete kogumisest ja äh, siin me ei saa rääkida ainult sektoritest, nendest valiku äh, teguritest. näiteks see võib olla emaili aadress ja see ei ole üldiselt lihtsalt mingi sõna, näiteks pomm, terror või midagi sarnast. nii et see selektor võimaldab kommunikatsiooni ähm, korraldada, nii nagu emaili aadress ja osas kaks räägitakse ka sellest, et ähm, kohus ei analüüsi neid individuaalseid selektoreid, aga vaatab äh, just neid sihi, ähm, sihipäraseid ähm, protseduure. näiteks seda, kuidas NSA, FBI saavad valida selle konkreetse selektori, sellise valiku alusi, aluse ja millistest äh, kriteeriumitest siis lähtutakse, kui selline valiku alus äh, välja valitakse. et nii et kohtul on oma konkreetne äh, roll olemas sellistest ähm, sihipärastes protseduurides. nüüd Big Lab see on äh, põhielement USA-s ähm, järelevalve äh, kontrolli osas ja nemad on ka vaadanud seda punkti seitsesada kaks, nad on vastava raporti koostanud ja äh, tegu on konfidentsiaalse informatsiooniga, nii et meie seda ei saa ja iseenesestmõistetaval põhjustel, põhjustel, aga Big Lob sai ametivõimudelt selle konfidentsiaalse info ja selle alusel ka kirjutas raporti ja nad leidsid, et seitsesada kaks viisas puudutab äh, sihipärast andmete kogumist ja on proportsionaalne äh, vastavalt selle mm, õiguse eesmärkidele. ja see natukene üllatab mind, et EDP ütleb, et äh, jah, peaks tulema uus raport, sellepärast et uusi ähm, muudatusi on tehtud viisasse, äh, aga jah, tõepoolest, äh, seda on küll muudetud äh, ja siin on äh, erinev, ähm, muudatusi võrreldes ähm, endise viisaga, aga samas seda lõiku seitsesada kaks ei ole muudetud. ja mõni aasta tagasi Spiklab tuli välja oma raportiga ja see oli endiselt veel kehtib, selle ähm, tulemused ja järeldused, nii et see on ka oluline. nüüd, mis puudutab edasi andmete kogumist väljaspool USA-d ja arvestage sellega, et meie liikmesriigid teevad ka vahet äh, andmete kogumisel oma territooriumil ja väljaspool, et siin viisa ei kohaldu, vaid ähm, kohalduvad siis need ähm, käskotsused. aga ka siin tuleb vaadata, mis toimub äh, äh, riigist väljaspool, mida me kontrollime siis äh, kaitsepiisavuse osas ja ka siin ei ole tegu mingi massilise järelevalvega ja, ja mis puudub seda poliitikasuunist kakskümmend kaheksa, siis lisaks sellele on nad saanud tagatisi ka USA ja USA ametitelt ja ka siis ähm, luurekogukonna juhilt USA-s ähm, meie otsuse kohta ja seal on ära toodud, et ähm, andmete, et massiline andmete kogumine on tõesti erand, ähm, see puudutab ka filtreid, kui andmeid massiliselt kogutakse. üks parlamendi liikmetest ütles, et ähm, massiline andmete kogumine on Euroopa Liidu õigusega keelatud, tegelikult see ei ole õige. sellepärast, et kui vaadata kohtupraktikat kui vaadata ähm, inimõiguste kohtupraktikat, siis seal on konkreetselt öeldud, et massiline andmete kogumine võib olla lubatud, see ei ole nüüd üldiselt keelatud, kui on olemas piisavad tagatised. ja Euroopa Kohus on öelnud, et ähm, üldine juurdepääs sellele sisule on ähm, keelatud, aga see on massiline järelevalve, see on erinev massilisest andmete kogumisest. ja ka kohtujurist on kinnitanud et massiline andmete kogumine võib olla lubatud, kui seda kasutatakse selliselt, et filtreeritakse välja selline siht, sihtandmed, nii et see ei ole jällegi, ei käi mass järelva-, massilise järelevalve alla. ja ka meie liikmesriigid tegelikult koguvad massi, massiliselt andmeid. ma toon ühe näite, näiteks Saksamaa õiguses võivad nad kuni kolmkümmend protsenti, kolmekümne protsendi määral ka massiliselt andmeid koguda kommunikatsiooniandmetest. et see on nüüd välistatud välisriikidele ja miks äh, liikmesriigid tegelevad massilise andmete kogumisega, sellepärast et vahel on see vajalik ja see ei, ei ähm, tähenda loomulikult, et äh, see peaks olema mingisugune reegel reflekteerima. nii et äh, me peame ka vaatama, kuidas liikmesriigid ähm, massilist andmete kogumist korraldavad ja, ja samasuguseid standardkriteeriume tuleb tegelikult ka välisriikidele kohaldada. USA-s aga massiline andmete kogumine on välistatud vastava õigusaktiga, et see, et ainult erandkorras võib seda väljaspool USA-d ähm, äh, teha siis, kui andmeid äh, edastatakse ähm, Euroopa Liidust USA-sse vabandage, te räägite juba kaks, rohkem kui kakskümmend minutit vastamiseks, loomulikult ma saan aru, et need küsimused on vägagi vastuolu tekitavad, aga palun arvestage sellega, et siin on veelgi äh, kaks ähm, vastajat meil siin laua taga, nii et palun võtke otsad kokku. ja nüüd äh, võib-olla ka EDB esindaja soovib sõna võtta, aga üritage teha lühemalt, palun. kui komisjoni esindajad, et jah, ma täiesti mõistan ja, ja ka tunnustan seda, et te tõesti soovite ähm, vastata kõikidele küsimustele, aga paraku me oleme läinud oma kõneajast üle, ajast üle, nii et ähm, anname sõna ka teistele. ja Hesseni liidumaa andmekaitseameti ähm, esindaja, aitäh. ma vastan saksa keeles, kuna saksa keeles mulle küsimus ka esitati. niisiis, kas me uurime ka seda, äh, mida Euroopa Liidus andmetega tehakse, kui me äh, nüüd äh, kritiseerime, et, ähm, et USA-s me seda ei tee? nüüd tegu on väga kultuurilise teemaga tegelikult ja äh, olukord on väga erinev, et Euroopas on meil väga palju kaebusi esitatud ja see tähendab seda, et ettevõtted peavad arvestama sellega, et äh, me mingil hetkel nad peavad siis olema silmitsi sellise kaebusega, et mingi järelevalveasutus esitab neile järelpärimise, nii et alati ei ole seotud andmekaitsega, aga mis puudutab rahvusvahelist andmeedastuse, seal on äh, olukord teine, seal praktiliselt äh, kaebusi ei ole esitatud, sellepärast et kuidas ma üldse äh, leian, et äh, ettevõte, kellele me oleme andmeid edastanud, on neid andmeid edasi veel andnud, et tõesti, sellel kaebajal peab olema vägagi suur põhjus, et nad leia, leiavad, et Privacy Shield kontekstis on andmeedastus aset leidnud ja lisaks sellele Privacy Shield on tegelikult ju läbirääkimiste tulemus, kus ähm, lähtutakse siis ähm, Euroopa Liidu õigusest, mis, äh, mida ka igal pool äh, üht, ühtemoodi ei tõlgendata ja kohaldata ja, ja seda on siis üritatud üheldada USA õigusega. nii et oluline on see, et me ikkagi mõistaksime asju ühtemoodi. ja mingil moel peab ju see koostöö aset leida, leidma ja need ähm, ja mis puudutab seda sertifitseerimise faasi, siis siin ettevõtted sõltuvad äh, ise oma tegevusest, äh, aga oluline on ikkagi see, et äh, kui me vaatame ühte teksti, et me saame sellest ühtemoodi aru, nii et selles me peame kokku leppima. härra Pellegrini, palun. ja üritage ka palun lühidalt teha. aitäh, härra esimees. ma üritan teha nii kiiresti kui võimalik. ma tuleksin härra Vossi küsimuse juurde kõigepealt. ma arvan, et äh, me ei rääkinud ainult viisast, äh, sellepärast et äh, see puudutab ähm, USA-l, USA-s toimuvat ja sihipärast andmete kogumist, aga me peame ka vaatama, mis toimub väljaspool, eriti mis puudutab andmete ringlust USA suunal, et ka see peaks, et Privacy Shieldi hindamine peaks ka seda hõlmama ja, ja seda teemat on ka kohtujurist ähm, Schrems juhtumise käsitlenud. mis puudutab pik-, ähm, ombudsmani ja see, et me ei ole seda protsessi põhjalikult hinnanud, jah, seda tuleb veel, sellega tuleb veel tegeleda, et me ei ole veel vastuvõetavat kaebust ähm, saanud ja me loomulikult ei siin reklaami, aga me ikkagi eeldame, et mõni kaebus esitatakse ja see oleks väga huvipakkuv meie jaoks, sellepärast et see annaks meile põhjust äh, arutada meie vahel, ehm, siis Euroopa Liidu organite vahel ja ka ombudsmaniga seda protseduuri, sellepärast et osa sellest protsessist on äh, klassifitseeritud ja seetõttu me ei saa ka kogu seda süsteemi toimimist äh, hinnata, sest me ei tea, ehm, millised need äh, protseduuri osad on, milline on nende väljund ja nii edasi, nii et tegelikult tegu on siin justkui sellise nagu black box'iga, mida veel testitud ei ole. nüüd ähm, komisjon kommenteeris ka meie kommentaari, aga, aga see vist nii palju äh, teie komisjoni ei puuduta. nüüd, mis puudutab Piklobi ähm, äh, ähm, raportit, jah, me ei ole seda veel põhjalikult analüüsinud, aga aga ka need parandused, mis on viisasse sisse viidud, neid ei ole ka veel põhjalikult äh, hinnatud, sellepärast et sellepärast et äh, need ei puuduta USA residente ja samuti ähm, tuleks hinnata ka seda, mis puudutab äh, neid valikuid, ähm, valikualuseid, selektoreid, et ka äh, Pihlo peaks ka seda hindama, sest see on tundlik teema. ja me peaksime põhjalikult vaatama, milline on äh, selektoreid puudutavate küsimuste mõju. ja annaksin nüüd sõna tagasi härra esimehele. suur tänu nende kommentaaride eest. ja ma sooviksin hinnata ähm, komisjoni esindajaid ka nende ähm, jõupingutuste eest ja suur tänu selle eest, et äh, vastuseid esitasite nendele väga põhjalikele küsimustele et kui tegu on ikkagi selliste põhjalike küsimustega, siis need väärivad loomulikult ka põhjalikke vastuseid. ja suur tänu ka ajakavast kinnipidamise eest. aga see ei üllata mind, et siiski paar kätt on veel tõusnud, nii et palun üritage siis ühe minutiga hakkama saada, et me jõuaksime õigeaegselt lõpetada, proua, proua Infeld. jah, ma üritan, ma teen kiiresti, vaadake nüüd. jah mis äh, puudutab olukorra poliitilist äh, hinnangut või isegi õiguslikku hinnangut, siis jah, alati on eriarvamusi. aga samas ma näen, et te vägagi kirglikult äh, kaitsete USA süsteemi. ma ikkagi arvasin, et Euroopa Liidu kodanike õiguste kaitse on ikkagi teie kätes ja ausalt öeldes on väga ehmatav, kuidas te asjasse suhtute. selge, järgmine kommentaar härra Breyer. mul on tõesti häbi kuulda, et Euroopa Liidu Komisjoni esindajad kaitsevad seda, kuidas USA massiliselt andmeid äh, kogub. nii et tegelikult te peaksite selle vastu, sellega tegelema. ja teie argumendid ei ole väga veenvad, sest et Schrems'i otsus äh, näitab väga selgelt, et andmete kogumist tuleb piirata vajalikuga et äh, samas, kui ähm, andmeid massiliselt ka säilitatakse, siis see on keelatud. ja ähm, andmete säilitamise osas kohus oli väga selge, et andmete säilitamine äh, ikkagi vägagi suurel määral rikub põhiõigusi ja see ei tohi aset leida selliselt diskrimineerivalt. ja Schrems'i otsuses öeldi ka, et meil on vaja ikkagi mõjusat kohtulikku, kohtumeetmeid, kui tegu on andmete kustutamisega ja andmete säilitamisega ja samas Privacy Shield ei ole taganud midagi selleks, et andmeid ka õiguspäraselt kustutataks. aitäh, nüüd te kuulsite ka kriitikat, väga selgeid ähm, kommentaare teie antud vastustele nii et loomulikult on teil nüüd õigus ähm, vastata teinekord, nii et palun, aga tehke lühidalt ja vastuse järgi on teie käes. komisjonist, jah, ma teen väga lühidalt, sellepärast et ma tegelikult juba vastasin sellel. ma lihtsalt ähm, meenutan mõningaid elemente. et mõningad elemendid USA äh, süsteemis, mida täiendavad ka äh, erinevad mehhanismid, mis on seotud Privacy Shieldiga ja nende elementide osas me oleme kaitsepiisavust hinnanud. ja nagu juba öeldud, siis see paragrahv seitsesada kaks ähm, välistab äh, andmete massilise kogumise, et äh, kui me selle fakti osas nõustuda ei saa, siis ähm, nii ta on. ja proua Infeld, ma olen nõus teiega, et jah, tõlgendusi on erinevaid ja vastaksin ka sellele, mida proua Sippel eelnevalt ütles, et äh, Euroopa Kohus ja seetõttu ma ka ütlesin, et me peame selle küsimuse juurde tagasi tulema, sellepärast et järgnevatel nädalatel, kuudel Euroopa Kohus ei tule välja mitte ainult äh, Shrems kaks juhtumise, juhtumiga, vaid äh, ka andmete säilitamisega ja ka Privacy Internationali juhtumiga, mis puudutas samuti andmete massilist kogumist liikmesriikide poolt või tulevaste endiste ähm, liikmesriikide poolt nagu Ühendkuningriik. ning need otsused kindlasti toovad selgust majja erinevate ähm, suhete kohta, ähm, vastastikute mõjude kohta, erinevate ametite tegevuste äh, osas ja põhiõiguste osas ja sätete osas, mis ei kohalda mitte ainult äh, välisriikidele, vaid ka meie oma liikmesriikidele ja kindlasti me need, ootame huviga neid otsuseid, et need kindlasti aitavad meid ka meie töös. niisiis, suur tänu kõigile ja kõike parimat aastaks kaks tuhat kakskümmend, aitäh teile! ja kohtume järgmine nädal Strasbourgis, nägemiseni!